Colleagues, if um, everyone is ready, we can begin. Sorry for the, sh the short delay. Head kolleegid, kui te olete valmis, siis palun hakkame tööle. me alustasime väikse hilinemisega, sest me olime me koordinaatorite koosolekul. alustame tänast eh, päevakorrapunktiga kakskümmend kolm, see on Frontexi aruanne Euroopa Parlamendi ja Nõukogu viieteistkümnenda kahe tuhande mai kahe tuhande neljateistkümnenda aasta määruse kohta ja see ka nagu te teate, me oleme palju mõtteid vahetanud selle kohta, kuidas seda aru, seda määrust re, reaalselt ellu viia ning ma ei hakka nüüd rohkem pikemalt rääkima ning pikema jututa annan Fabrice Legerile sõna. ilmselge on see, et praeguse kriisi vältel mängib Frontex eriti suurt rolli, nii et äh, kui teil on tehnilisi eelarvelisi küsimusi, siis äh, ärge kartke neid äh, esitada. nii et härra Legeri, suur tänu, et siia tulite ja palun, te võite, teil on sõna Thank you very much, Mr. Chair. Suur tänu. Uh, distinguished suur tänu, härra esimees ja lugupeetud parlamendiliikmed. selle aruande esitas Frontex Euroopa määruse number kuussada viiskümmend kuus murd kakssada neliteist rakendamisel. tegemist on raportiga, mis käsitleb mereoperatsioone, mida Frontex koordineeris. raport on parlamendile esitatud ja teile välja jagatud, seega ma ei hakka seda üksikasjalikult käsitlema. algatuseks tahaksin öelda, et nimetatud määruse rakendamine andis Frontexile võimaluse oma inimesi koolitada, koolitada piirivalvureid ja samuti ühtlustada mõningaid menetlusi. seega kogu selle üldine hinnang on väga hea vaadates seda raportit, on näha, et see on jagatud kolme ossa. esimene neist kirjeldab muudatusi, mis operatiivplaanidesse sisse viidi selleks, et need oleksid kooskõlas uue määrusega, mis võeti vastu aastal kaks tuhat neliteist. teine osa kirjeldab menetlusi, mis Frontex välja töötas ja samuti infovoogusid ja seda, kuidas Frontex saaks võtta mingisuguseid meetmeid, et tugevdada ja parandada vastavust inimõigustele mereoperatsioonide puhul. selles raportis toome me ka konkreetseid näiteid, teeme seda iga ühisoperatsiooni kohta, et te siis näete, kuidas seda määrust on rakendatud. ja kolmandas raporti osas antakse üldine hinnang selle määruse mõjule ja ühisoperatsioonidele merepiiridel ja samuti sellele, kuidas me tulevikus võiksime selle määruse ellurakendamist parandada. kui ma nüüd olulisemate järelduste juurde jõuan, mis on Frontexi jaoks kõige olulisemad selles raportis, siis üldreeglina on see määrus ette nähtud inimõiguste paremaks kaitsmiseks ja tagamiseks, lisaks võimalus Äh, sätestada selgemad ja konkreetsemad reeglid nendes kriitilistes küsimustes just eelkõige merepiiridel. ühisoperatsioonide vastuvõtja liikmesriigid vastutavad nüüd kõikide kinni peetud või päästetud inimeste maabumise eest on asi, mida peetakse nüüd väga konstruktiivseks lähenemiseks, hoolimata sellest, et äh, väga äh, segi, segamini rahvustest koosnevad immigrantide voog on üsna rasked hallata, selle kohta on ka piisavalt infot raportis. rohkem operatiivtasandil panustas see määrus ka sellele, et äh, selgitati rohkem riigi esindajate riigi koordineerivate ametnike rolli, nende omasid, oma siis, kes on äh, vastava liikmesriigi äh, aluse pardal ja samuti rahvusvaheliste ametnike rolli erinevatel operatiivtasanditel nii kinnipidamisel kui ka pääste ja otsinguoperatsioonide ajal. seega kui on tegemist Frontexi ühisoperatsioonidega, siis on igati asjakohane, et nad lisaks piiri jälgimisele tegelevad ka pääste ja otsinguga. loomulikult on alati paranemisruumi, kui me räägime kolmandatest riikidest, siis sellel vahemikul, mis siis algas selle raporti kirjutamisega e-, ei toimunud mitte ühtegi e, sisserändajate maabumist kolmandates riikides. samas aga on mõningates operatiivplaanides sees niisugune säte, mis potentsiaalseid niisuguseid võimalusi ette näeb. eriti Poseidoni puhul Poseidon oli siis üks nendest operatsioonidest ja selles selle operatsiooni puhul oli kaasatud kolmas riik Türgi, samuti on Hispaania ja Maroko vahel niisuguseid operatsioone. ühesõnaga, sellest seisukohast lähtudes pean möönma, et äh, sisserändajate maabumist kolmandatesse riikidesse ei toimunud nende operatsioonide ajal, aga äh, Frontexi seisukohast lähtudes on tarvis meil ikkagi natukene manööverdamisruumi, et hinnata äh, et hinnata vastuvõtja riigi tegutsemist ja selle alusel siis tulevikus äh, oma tegevust parandada. lisaks võime veel öelda ka, et, äh, et koolituse tulemusena, see on siis koolitus, mida Frontex korraldas piirivalvuritele ja selle piirivalvurite koolituse käigus oli väga hea võimalus kasutada seda määrust just nimelt piirivalvurite väljaõpetamiseks mereõiguse osas, samuti otsingu ja päästeoperatsioonide osas ja kõigele lisaks oli võimalus ka selle põhjal mõningaid võtmesõnumeid edasi anda piirivalvuritele inimõiguste kohta ning tutvustada neile öö, kõige olulisemaid rahvusvahelisi reegleid ja kõikvõimalikke õigusriigi põhimõtteid, mis niisugustes valdkondades ja niisuguste operatsioonide puhul eelkõige merepiiridel kehtivad. tänan teid tähelepanu eest. suur tänu teile. alati annate väga selge ja konkreetse ülevaate tänases päevakorrapunktis kakskümmend kolm kui kakskümmend neli, mille kohaselt parlament kutsus teid ähm, ähm, tutvustama äh, meile ka Frontexi koostööd kolmandate riikidega vastavalt määruse kaks tuhat seitse, kaks tuhat neli artikli neliteist. koordinaatorid otsustasid seega teiega äh, mõtteid vahetada selles küsimuses, nii et äh, see on siis päevakorrapunkt kakskümmend neli täna ma sooviksin, et selle asemel, et eristada neid kahte punkti ja kuna võib olla küsimusi, mis puudutavad mõlemat valdkonda, siis soovitaksin, et me nüüd eh, lubaks eh, ja meil lõpuks on meil ometi ka aega, nii et võite esitada väga detailseid küsimusi ja esitame koos päevakorrapunktid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. nii et äh, palun esitage need küsimused ja märg-, ei pea oma kõneaega nüüd kontrollima lõpuks ometi. aluta, alustame nüüd härra Koiljust, palun And thank you uh,, direktor Leggeri. suur tänu, suur tänu ka direktor Leggerile eh, selle aruande ja eh, sissejuhatuse eest. Eh, eelmisel aastal, kui see koda võttis vastu selle määruse, siis Euroopa oli juba silmitsi väga tõsiste väljakutsetega ja ja täna me oleme silmitsi arvukate inimestega, kes hukkuvad medi-, Vahemerel, kui nad üritavad meie rannikule jõuda ja me me oleme ka eeskirjad välja töötanud, mis näevad ette pääste- ja vaatlusoperatsioone merel. ja meil oli vaja äh, tagada see, et äh, neid aluseid rahvusvaheliste vetesse tagasi ei äh, saadetaks ja samas tagada ka julgeolek ja turvalisus meie piiridel ning selle raporti raportöörina ma leian, et me oleme tõesti saavutanud parema olukorra ja ka parema õigusliku raamistiku ning paistab, et see määrus äh, sai oma eesmärgid täidetud vastavalt teie aruandele ja ma tänan teid tehtud jõupingutuse eest. aga samas meil ei õnnestunud seda kriisi lahendada ja meil ei ole õnnestunud ka vähendada hukkunute arvu äh, Vahemerel äh, eile üle neljakümne inimese, sealhulgas neli beebit ja üksteist last uppusid. pea pea kaks tuhat inimest on hukkunud viimastel kuudel Vahemeresse ja seetõttu ma leian, et me sooviksime teilt saada ka mõningaid ähm, selgitusi, neli konkreetset küsimust minu poolt. kas te nõustute sellega, et tõsiasi, et liikmesriigid, äh, kõiki liikmesriike ei hõlma see määrus, äh, tekitab Frontexile probleeme, kas te nõustute sellega, et ähm, Frontexil ei ole piisavalt vahendeid selleks, et määruse ülesandeid ja eesmärke täita ja kas te olete nõus sellega, et vaatamata äh, lubadustele, et antakse rohkem ressursse ja, ja varustust, siis liikmesriigid ei ole seda lubadust täitnud. ja kui palju see, nendest lubadustest Tritoni, Tritoni raames üldse täideti liikmesriikide poolt ja lõpetuseks, kas te nõustute sellega, et vaatamata suuremale koordineeritusele eh, liikmesriigid endiselt eh, üritavad vältida vastutust, kui tegu on eh, otsimis- ja päästeoperatsioonidega, aitäh! aitäh! Te tõesti küsisite kõige otsustavamad küsimused, paljud neist olid ka minu küsimused, nimelt et kas liikmesriigid on täitnud oma ressursi osaseid lubadusi. nii et aitäh, see, tänu sellele ma saan enda kõnelejate nimekirjast maha võtta, suur tänu nende suurepäraste küsimuste eest ja järgmiseks härra Raadev. aitäh, esimees, härra direktor tegevuskavas, mis puudutab Ähm, rahvusvahelist kaitsetaotluse esitajaid, kelle taotlust ei rahuldatud, ähm, eelmisel nädalal vastav tegevuskava vastu võeti komisjoni poolt ning äh, Frontex on saanud nüüd äh, vastava jurisdiktsiooni, et neid ähm, rändajaid tagasi saata nende päritoluriiki ja ma saan, kas Frontexis on siis eraldi üksus, mis tegeleb selle ülesandega? ja selles kontekstis millal te arvate, et Frontex hakkab neid ülesandeid äh, täitma, mis puudutab siis äh, rändajate tagasisaatmist ja mm, millised on üles, äh, väljakutsed Frontexil sellise ülesande täitmisel. mis puudutab minu koduriiki Bulgaariat, siis me oleme praegu suure rändevoo surve alla sattunud ja milliseid, millist tuge te saate pakkuda Bulgaaria ametiasutustele mm, äh, negatiivse taotluse vastuse äh, saanud äh, rändajatele, keda tagasi saadetakse. ja lõpetuseks, kas te toetate Bulgaariat tagasisaatmislepingute täitmisel, mis meil, mis meil on sõlmitud Türgi ja Alžeeriaga? aitäh ja proua Spinelli, palun! E- aitäh! mina sooviksin äh, direktor Tletšerit tänada. mul oleks kaks küsimust. kõigepealt, kuidas te selgitate seda fakti, et äh, Frontexi vahendid äh, Tritoni raames juulis-augustis on vähenenud, eriti mis puudutab just Vahemere keskpiirkonna marsruuti sellepärast äh, seal Itaalia merevägi ja rannavalve äh, tegutsevad. riigid nagu Iirimaa ja äh, teised on samuti saatnud omapoolset tuge. ja teine küsimus liikmesriikide poolt edastatud vahendid, siin ma nõustun ka sellega, mida härra Kolja ütles, ma sooviksin lisada tema küsimusele veel konkreetse küsimuse, nimelt ma sooviksin teada konkreetselt, mil määral Frontex kavatseb Tritoni äh, opera-, operatsioonide puhul kava, äh, ära kasutada neid vahendeid, mis ta, mida saadi kolmekordselt rohkem aprillis äh, praegu pääste ja vaatlusoperatsioonide jaoks, kui palju vahendeid te kasutate nende hotspotide rajamiseks ja kui palju vahendeid äh, kavatsete kasutada rändajate äh, tagasisaatmise jaoks, aitäh? aitäh, jällegi väga konkreetsed küsimused ja kolleeg Keller. aitäh, aitäh selle ettekande eest, proua Keller. paar küsimust Äh, tagasisaatmine kolmandatesse riikidesse, ma saan aru, et me kõik äh, võtame ühe paketina kõik need küsimused. Te oma aruandes mainite, et te leiate, et siin on vaja, et siin on veel parandamisruumi, kui hinnatakse kolmandate riikide mm, turvalisust, et mida te sellega mõtlete äh, ja te ütlete, et sellepärast ka kolmandates riikides eh, tagasi saadetud ei ole, aga ja ma sooviksin teada, et millised kolmandates riikides te ikkagi sooviksite rändajaid tagasi saata, mis põhjusel seda tehtud ei ole? ja kolmandate riikidega eh, koostöö, see on ka täna meie eh, päevakorras, ehk saaksite anda meile infot viimaste mm, koostööprogrammide, projektide kohta, eriti kui teil on Türgi kohta infot, siis oleks see väga huvitav ja nüüd, mis puudutab äh, päästeoperatsioon, otsimise päästeoperatsioone, siis millised on teie kogemused nendes operatsioonidest Vahemeres? Frontex on ju piiriagentuur ja samas teil on teistsugune, kas teil on teistsugune varustus näiteks kui piirivalvel, rannavalvel, et äh, mida on vaja Euroopas teha selleks, et tagada, et keegi ei upuks. me teame, et endiselt inimesed hukkuvad mitte ainult Lampeduusal, vaid ka Kreeka saartel, saarte lähedal, et mil-, mida te arvate, et oleks vaja siinkohal ära teha? aitäh! kolleeg Aagusmann. suur tänu! meie jaoks on Frontex kõige hullem Euroopa Liidus põlgus mm, migrantide vastu, eh, kaitsepoliitika, piirikontroll, val-, eh, samuti müüride Euroopa sees eh, sümboliseerib ebainimlikkust ning näitab, et Euroopa Liit on omadega läbi kukkunud. ning praeguse kiiri, kriisi vältel, kui üritame tugevdada Frontexit, see kõige hullem äh, Ehm, mida me teha saame, tahaksin teada, milline on äh, Frontexi roll Mogherini äh, äh, plaanis Vahemere militariseerimises, kui palju selleks raha läheb ja kas seda raha poleks parem kasutada selleks, et inimesi elusid päästa või veel parem teha kõik selleks, et inimesed ei peaks oma kodumaad hülgama. samuti sooviksime teada, kuidas seda määrust rakendatakse Ceutas ja Melias sest te ütlesite, et see on mõeldud ka selleks, et front, kontrollida, et Frontex kontrollib põhiõiguste täitmist. kuidas see eh, aga käib kokku näiteks eh, illegaalsete deportatsioonidega, väljasaatmistega, tagasisaatmistega ning kuidas põhiõigused käivad kokku eh, selliste okastraattõketega, mis Euroopa piiridele ehitatakse ning nüüd see, mis puudutab äh, seda, eh, et teised riigid peaks Euroopa Liidu räpase töö ära tegema, sooviksime teada, kas Tuneesia, Türgi või Egiptus on teie meelest riigid, mis võivad eh, inimõiguste, mida peetakse inimõiguste austajateks? Um... aitäh. kolleeg Panefoe, palun yeah.. suur tänu suur tänu teile, härra Legeri, teie kohalviibimise eest, et me saame teiega rääkida eh, teemal, mille, eh, mille arutamise üle mul on väga hea meel. see puudutab siis kolmandaid riike ja Frontexit. ning eh, mul on mitmeid küsimusi, eriti selles osas, mis puudutab äh, Eh, töölepinguid selle mm, agentuuri ja äh, kolmandate riikide vastutavate võimuesindajate vahel. väga palju on segadust äh, selle kohta, kuidas äh, toimuvat kontrollitakse ja rakendatakse praegusel hetkel ei ole tegemist äh, tegelike lepingute, vaid pigem memorandumitega, mis äh, ei nõua rahvusvahelisest õigusest äh, kinnipidamist, eriti põhiõigustest kinnipidamist. vastavalt mulle teadavatele andmetele annab see võimaluse Frontexile ja kolmandatele riikidele osaleda taasa, tagasisaatmisprotsessides. Euroopa Liidus. seega on vägagi legitiimne tekit-, muretseda selle pärast, et äh, põhiõigusi migrantidel ei austata, äh, eriti õigust kodumaalt lahkuda ja süüli paluda. Euroopa Liitu tuleks pidevalt ka teavitada äh, toimuvast ning nii me saaksime me kontrollida, et tegevus vastab põhiõigustele, õiguste hartale ning aluslepingutele. praegusel hetkel äh, ei äh, saa me kuidagi ka Euroopa saadikute, Euroopa avalikkuse tähelepanelikust pilgust kõrvale hiilida. suur tänu teile! aitäh! proua Kudrika, palun! aitäh, mul on ainult üks küsimus. aitäh teile selle ettekande eest kõigepealt, härra direktor. milline on teie seisukoht Poseidoni operatsiooni osas? milliseid tulemusi me saavutasime Poseidoni operatsiooniga? ja kui me saame Poseidoni operatsioonile lisafinantstuge, siis ähm, kuidas on see võrreldavad Tritoniga? aitäh, Kalle Konberg! Tack för informationen och tack för ordet. Eh, jag har lite aitäh selle info eest, aitäh mulle ka sõna andmast, ütleb kolleeg Finberg. kõigepealt ma sooviksin teada, milline on teie arvamus koostöös Türgiga praegu? näiteks kõik need alused, mis lahkuvad äh, Türgist ja jõuavad Kreekasse ilma, et äh, keegi tegu, äh, tegutseks. Frontex peaks ju ennetama neid hukutavaid ähm, reise, ma olin Kossi saarel mõne nädala eest ja seal on, sinna jõuab nii palju, seal randub nii palju aluseid, ma ei saa aru, miks mitte midagi ette ei võeta. ja ma sooviksin ka teada, mida on tehtud selleks, et vältida vältida, ähm, selleks, et vältida, et äh, pagulased jõuaksid ähm, Euroopasse, et nende hulgas jõuaksid Euroopasse terroristid. ja, ja kas te arvate, et koostöö Maroko, Liibüa ja teiste ähm, riikidega viib ka edusammude saavutamiseni kriisi lahendamisel? aitäh, härra Lopes Aguilar. aitäh aitäh, äh, härra Lecheri, teile selle lühikese aruande eest ja selle eest, et tulete taas kord äh, siia. see annab meile võimaluse seda küsimust arutada. paar küsimust äh, väga spetsiifilist vaatevinklist nende kogemuste kohta, mida, mida Frontexil on õnnestunud koguda. tegu on agentuuriga, mis rajaneb koostöö, liikmesriikide koostöö tahtel aga kogemused näitavad, et see on vägagi ilmselge, et mõned liikmesriigid äh, teevad koostööd ja teised mitte. alles täna hommikul, kui ähm, me oleme tegelenud selle meeletu äh, rände eksodusega, kus on nii palju pagulasi, varjupaiga taotlejaid, äh, kes otsivad mingit väravat, mida pidi Euroopa Liitu jõudes, siis me jällegi oleme pidanud kritiseerima seda, et ei ole poliitilist tahet, aga milline on see tahe teha koostööd Frontexiga, et seni me oleme näinud nii palju operatsioone, mis on päästnud elusid, see on fakt, ja päästnud elusid äh, eelkõige merel, aga see on, see ikkagi lähtub äh, liikmesriikide koostöövalmidusest ja, ja sellest, et mõned ei soovi äh, koostööd teha, ma, et ma ei hakka neid nimepidi nimetama, aga et mida tuleks teha selleks, et kõik liikmesriigid, kes äh, formaalselt on Schengeni lepingud üle võtnud, et ka need liikmesriigid saaks koostööd tegema. ja nüüd Äh, selle kogemuse tõttu, äh, mis on nii vastuoluline, me oleme ka Frontexi seni rohkem nagu ähm, Frontexi puhul rohkem mõelnud just nagu merepiiridel, aga mida tuleks teha selleks, et parandada Frontexi tegevust ja, ja, ja nähtavust ka maapiiridel, maismaapiiridel mõned äh, nendest maismaapiiridest on sattunud äh, väga suure äh, rändekriisi surve alla ja, ja Frontexi tegevuse kindlaks määramine on hoopis teistsugune kui see, millega me praegu oleme silmitsi, et pagulased põgenevad piinamise eest äh, mis leiab aset äh, Euroopa Liidu äh, maismaapiiridel lähedal. nii et äh, mida saaks Frontex ära teha rohkem just Euroopa Liidu maismaapiiridel, mitte ainult merepiiridel ja, ja lõpetuseks, et mida tuleb teha selleks, et saada rohkem finantsvahendeid, mida vaja on kuidas kuidas me tuvastame need inimesed, kes on meeleheitlikus olukorras, eelkõige just merel ja, ja kuidas me saaksime need vajalikud finantsvahendid, et need, need elud, keda kuritarvitab ka maffia, oleksid päästetud. aitäh ja viimasena saab nüüd kolleeg Dias de Meiro no,. suur tänu teile, härra esimees Eh, tegelikkuses eh, see, ehkki tegelikkuses mõttevahetus toimub härra Legeriga, tundub minu jaoks olevat eh, õigustatud nii tema kui ka teiste jaoks, kes kuulata soovivad, korrata üle mõningad mõtted, mis on äärmiselt mõistlikud, kuid samas kuid samas kipuvad meil ära ununema eelkõige on meil vaja suuremat koordineerimistööd, koostööd, meil on vaja strateegilisi analüüse ning samuti ka tagasisaatmispoliitika arutamist. vastavalt sellele, mida eelpool nimetatud määris, määrus ütleb, võttes arvesse, milline on Frontexi lühike ajalugu olnud, siis äh, on väga palju erinevaid operatsioone öeldud, äh, läbi viidud tõsi on see, mida ütles et Juan Fernando, et praegusel hetkel on äh, tähelepanu pööratud ainult äh, merepiiride küsimus. tegelikult Frontex peaks tegelema äh, igasuguste piiride kontrolliga. praegusel hetkel on tegemist kriisiolukorraga. see on seotud kohutava humanitaarkatastroofiga ning äh, esimene punkt, mis äh, meie ees, esimene eesmärk meil peab olema inimelusid päästa. ja sellega seoses Frontexit kasutatakse selleks, et inimelusid päästa. ning sellega seoses kõige nähtavam osa neist äh, operatsioonidest Ida- ja Lõuna-Vahemere piirkonnas, Triton ja Poseidon tegelevad eelkõige äh, inimelude päästmisega. see on ilmselge käibetõdede üle kordamine ning see, seda mõttekäiku jagavad kõik meie komisjoni liikmed. teine mõtteavaldus, maapiirid. Frontex ei lähe kohale, kui teda ei kutsuta. Hispaania ei ole kutsunud äh, Ceuta-Melillesse Frontexit, seega Frontex seal ei tegutse samas aga tegutseb ta õhupiiridel paljudes liikmesriikides. nii et kui me räägime piirikontrollist, tuleb äh, meeles pidada mitmeid äh, olulisi mõtteid. kõigepealt, et on olemas maapiirid, õhupiirid, äh, jõepiirid ja merepiirid. ning ei ole mõistlik äh, äh, segamini ajada piire ja piiripunkte. tihtipeale on piir lihtsalt kujuteldav joon. Ähm, äh, aeg-ajalt on see lihtsalt kujuteldav joon maal või merel ja piiripunkt on see koht, kus legaalselt on võimalik piiripunkte ületada see on minu meelest selline käibetõde ja ma vabandan, kui mõned mõtlevad siin, et ma, ma kordan siin seda, mida kõik juba tegelikult teavad. kuid pärast seda, kui ma eh, kuulasin mitte ainult praegu, vaid ka minevikus eh, mitmeidki sõnavõtte, et eh, aetakse segamini Frontexi äh, ja äh, Frontexi võimalused, Frontexi ülesanded. Äh, näiteks äh, ma kuulsin siin, et Frontex on, kujutab endast sõjalist operatsiooni, see on ju täielik jama. Frontexil ei ole ainsatki ähm, sõjalist ülesannet, sellised asjad oleks mõistlik endale selgeks teha. Carlos ütles midagi, mis minu meelest on väga oluline. härra Legeri, te teate, mis asi on see on äh, heade äh, kavatsuste kogum, äh, mis inglise keeles võiks tõlkida umbes nii nagu erinevate meetmete kvaliteet, mida liikmesriik paneb agentuuri käsutusse. oleks äärmiselt oluline teada, kuidas on sellises kriisiolukorras liikmesriikide valitsused reageerinud. nii et äh, pärast äh, seda äh, pikka vadinat, millest ma vabandan, tahaksin ma teada, milline on liikmesriikide panus, liikmesriikide panus praeguse olukorra parandamisse, aitäh. aitäh, härra Dias-Demera. ja ma lootsin, et praegu on kolleegidel võimalus küsimusi esitada kiirustamata ja kommentaare, äh, kommentaare esitada kiirustamata. sest tavaliselt äh, me kiirustame kõiki taga, et lõpetage, lõpetage ära mõne minutiga oma sõnavõtt, aga nüüd äh, erandkorras meil on ka siin külaline, kes saab aruande kokku võtta viie minuti jooksul, ilma et et midagi kaduma läheb ja teie küsimused on tõesti väga arukad, nii et see oli tõesti väga tore. et hea, kui me saame oma tööd teha tagant kiirustamiseta. härra Lecheri, teile esitati väga konkreetseid spetsiifilisi küsimusi ja ja mõned küsimused esitati ka kriisi kohta ja äh, Frontexi tegevuse kohta ja ka mõningate vastuoluliste teemade kohta, et kuidas liikmesriigid tõesti seda organisatsiooni rahastavad, ähm, nagu nad on lubanud, nii et kõik need küsimused, et meil on aega. nii et äh, te võite ka detailsemalt vastata kõikidele küsimustele. aitäh, härra esimees. ma alustan nendest küsimustest, mis on seotud määruse rakendamisega, mis puudutab äh, siis äh, mereoperatsioone. ja kui äh, tohib, siis ma kõigepealt rääk-, vastan nendele küsimustele, mis on seotud operatsioonidega ja teises osas tulen nende küsimuste juurde, mis puudutab kolmandaid riike ja koostööd kolmandate riikidega. ja siis ma saan teile ka rohkem detailsemat infot anda koostöö kohta kolmandate riikidega ja ka Frontexi strateegia kohta selles osas. nüüd, kui me räägime panustest, liikmesriikide panustest operatsioonidesse nagu Poseidon või ka Triton, siis ma pean ütlema, et väga kiiresti peale ähm, aprillikuist äh, ülemkohtumist liikmesriigid tegid oma panused ja väga kiiresti me saime Tritoni operatsiooni äh, tugevdada, tõhustada. näiteks veebruaris-märtsis, kui meil oli kuus patrull-laeva, siis meil oli, siis me saime kaheksateist patrull-laeva kokku. ja sama puudutab ka lennukeid ja helikopterid, nii et nende arv suurenes topelt ja mis puudutab eh, piirivalvet, siis, eh, siis eh, neid ressursid me saame, saime suurendada kahe-kolmega. nii et nii palju siis liikmesriigid panustasid Tritonisse, Tritoni operatsiooni Itaalias. nüüd, mis puudutab Poseidonit Kreekas, siis praegu meil on seal umbes sõltuvalt nädalast, osa on neliteist patrull-laeva ja need on küll erinevatest kategooriatest, aga ikkagi neid on kokku neliteist. ja mis puudutab ähm, õhutransporti, siis me ka saime äh, suurendada äh, piirivalvurite hulka ja maismaapiiril samuti ja ka siis äh, saartel saime ressursse suurendada. nii et ei saa öelda, et liikmesriigid ei oleks lubadusi täitnud, et sõltuvalt liikmesriigist ehm, Frontex said tehnilist varustust, samuti eksperte, ehm, mereväevarustust, samuti ehm, maismaapiiril vajaminevat tehnoloogiat nii et see on täiesti normaalne, et mõningatel liikmesriikidel on sellised spetsiifilised vahendid, teistel jällegi mitte. aga ma võin öelda, et kõik liikmesriigid, Schengeni riigid on panustanud operatsioonidesse nii et see on äh, hea uudis ja see ka näitab, et poliitiline tahe oli olemas, on olemas ja, ja see väljendus siis liikmesriikide ähm, panustes äh, Frontexi operatsioonidesse. esitati ka üks äh, küsimus liikmesriikide vastutuse kohta, kui tegu on siis otsingu- ja päästeoperatsioonidega vastutus äh, siinkohal on liikmesriikidel, sellepärast et äh, vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja vastavalt mereõigusele otsingu- ja päästeoperatsioonid äh, on kohustus, vastava riigi kohustus, nii et Euroopa Liit sellisena ei ole nii-öelda sidus või ühe osalisena ära toodud, aga samas äh, liikmesriigid ähm, on küll siis otsingu päästeoperatsioonide eest vastutavad ja nii et mis puudutab äh, Tritoni operatsiooni, siis äh, selge on see, et Itaalia on siin väga oluline osalejariik ja Itaalia on tuhandeid otsingu päästeoperatsioone läbi viinud kui me räägime Kreekast ja Poseidonist, siis iga päev toimuvad otsingu- ja päästeoperatsioonid, mida viib läbi Kreeka ja mis, kui, mis puudutab Maltat, siis Malta panustab Tritoni operatsioonidesse ja, ja samuti maltalased on panustanud otsingu- ja päästeoperatsioonidesse, mida on siis käivitatud Tritoni raames, nii et ma ei näe siin, et äh, liikmesriigid oma kohustusi ei täidaks, kui tegu on otsingu- ja päästeoperatsioonidega. esitati ka küsimus selle kohta, et vahendid, et Tritoni vahendid äh, suurenesid suvel. ma täpselt ei saa küll aru, äh, millega see seotud on, sellepärast et Frontex äh, Frontexil on kaheksateist alust operatiivalal, nii et see oli ka kavapõhine ja seetõttu me saime oma plaanid ka täita augustis. aga mõned patruljaluseid kasutas võõrustav liikmesriik Itaalia. nii et need olid osa äh, Tritoni operatsioonist, aga võib-olla konkreetsetel päevadel, kuna oli äh, vähem äh, vahendeid, siis selleks, et säilitada Poseidoni operatsioonid, oli vahel võimalus kasutada rohkem Itaalia ähm, aluseid aga seda me tegime selleks, et Triitoni jätkusuutlikuna hoida. ja meil oli ka lisavahendeid, mis me saime tänu kahepoolsetele kokkulepetele Itaaliaga ja põhjus oli selge, see on siis tegu äh, õigusliku põhjusega, sest Iiri alused äh, ja, ja see puudutab siis ka Iiri äh, spetsiifilist äh, juriidilist olukorda, see puudutab ka Ühendkuningriiki, et need ei saanud kasutada, neid aluseid ei saanud kasutada Poseidoni operatsioonidesse, sellepärast et neil on, nendel riikidel on opt-out staatus ja seetõttu nad ei saa rakendada Schengeni piiri eeskirja. mõned vabaühendused samuti algatasid otsingu- ja päästeoperatsioone aga see ei olnud seotud sellega, et, et õiguskaitse tegevusi oleks vähem olnud, vaid sellepärast, et vabaühendused soovisid samuti eravahendeid kasutades panustada nendesse operatsioonidesse. nüüd, mis puudutab ähm, saadud kogemusi ja õppetunde Poseidonist ja otsingu päästeoperatsioonidest, siis kogemuste Äh, Tritoni kogemused ja teataval määral ka Poseidoni kogemused äh, näitavad, et äh, Euroopa Liit ja Frontex on võimelised nüüd üle saama nendest õiguslikest takistustest, nii et Frontexi mandaadis ei ole otsingu- ja päästeoperatsioone sees, aga operatiivvaldkonnas on äh, väga lihtne on piirivalvest äh, üle minna nüüd otsingu- ja päästeoperatsioonidele. nii et need on kaks äh, erinevat käsuahelat. Itaalias äh, näiteks Tritoni operatsioonide raames käsu ahela eest vastutab piirivalve ja need mis puudutab siis piirivalvetegevust ja ka ebaseaduslikku piiriületust ja, ja niipea, kui häire tuli, siis äh, siis see, kes käsuahela eest vastutab Itaalias otsingu päästeoperatsioonide puhul, võtab üle ja siis Poseidoni puhul jällegi vastavad ametiasutused, kes seal nende käsuahelate eest vastutavad, nii et seda sai lihtsalt korraldada ja otsingu ja päästeoperatsioonide tegelikult on väga lihtne jällegi tagasi lülituda piirivalveoperatsioonidele ja seda tehakse vastavalt Tritoni rakenduskavale või siis ka Poseidoni rakenduskavale Rootsis. mis tähendab siis seda, et need rändajad, kes merel päästeti, Nad viiakse siis vastavatesse mm, maabumiskohtadesse, mille osas võõrustaja riikidega on kokku lepitud ning nemad siis edasi menetlevad vastavalt Tritoni rakenduskavale. see tähendab, et mm, neid saab siis Frontex, meeskonnad siis screen ivad neid, annavad neile infot, nii et mm, see üleminek on piirivalvelt otsingu- ja päästeoperatsioonidele vastupidi, on väga sujuv olnud mis puudutab tehnilist varustust, siis ähm, ilmnes, et selleks, et merepiirivalvet ähm, teostada, see on ilmselge, et aga on vaja rannavalvet ja paljudes liikmesriikides, mitte kõigis, on konkreetsed õiguskaitseasutused, mis tegelevad merepiiri ähm, valvega ja mis tegelevad ka merepiiride kaitsega. nii et neil on vastav äh, varustus olemas, neil on ka ähm, know-how olemas, nii et selles plaanis ma ei näe mingeid operatiivseid äh, raskusi äh, koostöös rannavalve ja piirivalve vahel kui selliste vahel nüüd, mis puudutab sõjalisi operatsioone, ka selle kohta esitati küsimusi ja üks konkreetne küsimus oli, et kui palju Frontex vahendeid, raha suunab Euroopa Liidu militaaroperatsioonidele. nii et eh, see oli vist Euroopa Liidu nahkmed. Eh, Frontex ei saa panustada rahaliste vahenditega, operatiivvahenditega sellesse ähm, äh, operatsiooni, sest äh, tegu on militaaroperatsiooniga ja selle, seda viiakse läbi militaaroperatsioonide raames. Frontex on aga ähm, piirivalveagentuur ja, ja vastavalt ähm, Euroopa Liidu õigusele piirivalve on ikkagi tsiviiloperatsioon ja need õigused, äh, mida siin kohaldatakse, tulenevad Schengeni lepingust ja ka vastavast äh, piirieeskirjast, mida on ka parlamendis äh, arutatud ja heaks kiidetud. nii et vahetevahel tekib segadus siin sellega, kas Frontexil on ka militaarne roll, ma võin öelda, et, et mingid finants äh, ja operatiivvahendeid ehm, meie militaaroperatsioonidesse ei suuna. ja kuna Euroopa Liitul on ka militaaroperatsioon, näiteks EU eh, e NAFOMED on selline operatsioon, siis võib olla kattuvusi rakendusvaldkondades, sellepärast et Frontexi rakenduspiirkond eh, ulatub kaugele eh, lõunapiirkonda, koordineerimist on vaja, aga koordineerimine tähendab seda, et eh, Frontexi tsiviil vahendite puhul me peame ka teama, kus on militaarvahendid ja EUNAFMET peab teadma, kus on Frontexi eh, tsiviilvahendid see on oluline ka näiteks otsingu päästeoperatsioonide korraldamisel, sellepärast et siin kohaldub ka mereõigus, et kui sõja alus on hukkumas, on või kus on äh, hukkuva aluse lähedal, siis ta peab läbi viima ka otsingu ja päästeoperatsiooni, nii et oluline on siin ähm, sujuv asjade korraldamine, et otsingu ja päästeoperatsioone läbi viia ja mõningatel juhtudel võib ka juhtuda, et et äh, militaarvahendeid näiteks äh, organiseeritud kuritegevuse äh, puhul, kui nad, kui nad ründavad tsiviilvahendeid, võib kasutada militaarvahendeid, näiteks kevadel oli Liibüas kaks rünnakujuhtumit, organiseeritud kuritegelikud rühmitused ründasid Frontexi Frontexit, kui Frontex viis läbi otsingu päästeoperatsiooni, nii et kui selline juhtum jälle aset leiab, siis võib ka militaarvahendeid kasutada, aga aga alates sellest, kui äh, käivitus EUNAF format, siis meil ei ole rohkem selliseid vahejuhtumeid esinenud. Poseidoni tulemused Kreekal võrreldes Tritoni tulemustega Itaalias. me peame vaatama siin ka geograafilist pilti. Dis-, distants Liibüa ja Itaalia vahel on umbes kakssada kilomeetrit. distants Kreeka saarte ja Türgi vahel on umbes viis-kümme kilomeetrit nii et me näeme, et olukord on erinev ja vahendid, mida kasutatakse, on erinevad ning ka õppetunnid on erinevad. kogemused on erinevad, ma võin ka öelda, et Kreekas äh, hetkel on meil rändajad, kes tulevad eelkõige just Lähis-Idast, suurem osa neist on süürialased ja seoses olukorraga Süürias äh, suurem osa nad, äh, neist arvatavasti äh, saavad ka pagulase staatuse Euroopa Liidus. Itaalias olukord praegu on erinev kuni kuuskümmend protsenti rändajatest, kes saabuvad Liibüast Lõuna-Itaaliasse ei ole just need isikud, kes vajavad äh, kaitset, tegu on pigem ebaseaduslike äh, rändajatega, majanduspagulastega. nii et olukord on erinev. ja kui me räägime nüüd otsingu päästeoperatsioonidest, siis iga päev agentuuris äh, toimuvad otsingu- ja päästeoperatsioonid, mida on käivitanud Kreeka ametiasutused, aga ma pean küll ütlema, et igapäevaselt ka äh, käivitab otsingu päästeoperatsioonid Türgi rannavalve. seda mulle ka kinnitati Türgis, kui ma seal käisin juulikuus. nii et seoses selle olukorraga ja seoses ka selle distantsiga, et Kreeka ja Türgi vaheline distants tegelikult on vahemaa väga lühike, siis on keeruline ennetada või äh, või tuvastada neid aluseid enne, enne kui nad on juba jõudnud Kreeka territoriaalvetesse või enne, kui siis otsingu ja päästeoperatsioon on juba käivitunud. küsiti ka selle kohta, kuidas panustada, kuidas muuta need äh, liikmesriikide panused operatsioonidesse kohustuslikuks ja äh, Frontexi määruses ähm, selline juhtum juba oli, see oli siis Rabbit äh, operatsioon, et kui liikmesriigid taotlevad Rabbiti operatsiooni käivitamist ja kui Frontexi peadirektor nõustub käivitama sellist operatsiooni, siis sellisel juhul on liikmesriikidel kohustuslik panustada äh, operatiivvahenditega. aga tulevikus võib äh, juhtuda ka see, et, et, äh, et Euroopa Liit saab äh, rohkem Frontexit kasutada selliselt, et ka liikmesriigid peavad kohustuslikult oma panuseid edastama. nii palju siis operatiivaspektide kohta merel ja nüüd ma läheksin nende konkreetsemate küsimuste juurde, mis puudutavad siis eelkõige just naasmispoliitikat ja tagasisaatmist. Te olete kuulnud komisjoni teatisest ja ka eesistuja järeldustest eilsest siis siseministrite kohtumiselt, et Frontex Frontexi mandaati arendatakse, laiendatakse, et seda laiendatakse ka naasmispoliitika küsimustele. nüüd hetkel selles küsimuses me saame ju korraldada ühis tagasisaatmislende, naasmislende ja Frontexit saab kasutada eelkõige just logistilisteks eesmärkideks, aga nüüdseks kavatsuseks on äh, Frontexit kasutada ka näiteks selleks, et äh, saada reisidokumente, sellepärast et kui liikmesriigid soovivad ebaseaduslikke rändajaid tagasi saata, siis nad peavad saama äh, päritoluriigist ka reisidokumendid. ma võin teile tuua ühe näite. Frontex on nüüd alustanud Attika projekti raames ühe meeskonnaga, kes asub Ateenas ja see meeskond toetab äh, Kreeka ametiasutusi reisidokumentide saamisel äh, selle äh, rändaja päritoluriigist. nii et see on selline toetus, operatiivtoetus, haldustoetus, mida, mida mm, Frontex saab osutada ja see ka, tähendab siis ka, et Euroopa Liit pakub omapoolset toetust nendele riikidele, kellel on probleeme nende naasmislepingutega ja nende rakendamisega. ja Frontexi, kui Frontexi mandaati nüüd laiendatakse ka naasmispoliitikale, siis äh, täienduseks peab siia täienduseks peavad siia lisanduma veel ka põhiõiguste küsimused, sellepärast et kõik teavad, et sellised tegevused võivad tekitada ka konkreetseid vahejuhtumeid, tegu on ju väga tundliku küsimusega ja kõikide osaliste huvides on see, et kõik austaksid ka põhiõigusi, tegutsedes selles valdkonnas. ja nüüd teie loal läheksin kolmandate riikidega koostöö juurde ja annaksin teile lühikese ülevaate Frontexi strateegiast siinkohal. seni Frontex on, on allkirjastanud seitseteist ähm, koostööle või tööalast koostöölepingut äh, seitsme riigiga ja veel seitseteist on ka praegu arutelul. puudutab siis mitte Euroopa Liidu liike. mis puudutab nüüd geograafilist pilti, siis äh, prioriteedid on selged, kõigepealt riigid, mis on kandidaatriigid või potentsiaalsed Euroopa Liidu kandidaatriigid Lääne-Balkani piirkonnas ja loomulikult ka Türgi. Need riigid on meil prioriteetriigid, sellepärast et kui Frontex teeb koostööd eh, nendes piirkondades, siis eh, see on ka võimaluseks Euroopa Liidul parimaid tavasid levitada eh, ja tagada, et nendel riikid, need riigid saavad ka kooskõlastada oma standardid Euroopa Liidu omadega, kui me räägime siin piirivalvest ja see puudutab ka koostööd siis teiste Euroopa Liidu agentuuridega, näiteks EASO-ga, et äh, ühesõnaga me soovime levitada oma parimaid praktikaid äh, ja ka teadmisi, standardeid siis ähm, varjupaigapoliitika ja äh, osas ja ka põhiõiguste osas. nüüd teisel kohal peale Lääne-Balkani riike ja Türgit ja Türgi puhul ma pean veel mainima, et Frontex Äh, Frontexil on ka sideohvitser äh, Ankaras ja Frontexi juhatus on ka nõustus selle ettepanekuga. ja ma rääkisin ka Türgi ametivõimudega ja Frontex on äh, tihedas koostöös ka välisteenistusega ja ka komisjoniga selles küsimuses ja ma loodan, et see sideohvitser või see kontakt isegi siis aasta lõpuks äh, sinna ka tööle pannakse. nii et praegu me alustame ka kandidaatide valiku äh, protseduuriga, viiskümmend neli kandidaati on meil praegu sellele kohale. nüüd äh, teisel kohal kolmandate riikide hulgas on siis Vahemere riigid, Põhja-Aafrika riigid ja Lähis-Ida riigid ja siin Frontex üritab ka arvestada Euroopa Liidu poliitikaga, prioriteetis on Maroko, Tuneesia on meie põhipartnerid selles osas ja nendes riikides on meil võimalus ka osaleda rakendamisel, näiteks mis puudutab liik-, ähm, liikumispartnerluse ähm, lepingute rakendamisel. nüüd Aafrika kontinendil sooviksin mainida veel ka Äh, Aafrikat, mis on siis ähm, Aafrika ähm, luureliitis ja rohkem kui kakskümmend äh, riiki on sellega liitunud ning äh, nüüd me teeme koostööd ka nende riikidega, kes on allkirjastanud Khartoumi lepingu ja siin on põhifookuses põhiõigused, aga jällegi on võimalus ka parimaid tavasid levitada ja ka ja ka selged sõnumid levitada põhiõiguste osas ja samuti, mis puudutab õigusriigi ähm, põhimõttest kinnipidamist ja ka piirivalvet. ja siin on ka olukord, saame, saame luua olukorra, kus kõik võidavad, nii et mõned riigid saavad siis meie abiga oma võimekust suurendada selleks, et ähm, oma vajadusi ähm, täita, aga igal juhul on see ka kooskõlas Euroopa Liidu välispoliitikaga, selles mingit küsimustki ei ole ja see on ka põhjuseks, miks Frontex ähm, selliseid töökokkuleppeid sõlmib, et loomulikult me ei saa Euroopa Liidu nimel võtta mingisugust kohustusi, me ei saa mingeid ametlikke kokkuleppeid sõlmida, me saame ainult selliseid tööpõhiseid ähm, korraldusi operatiivtasandil allkirjastada ja nüüd äh, kolmanda prioriteeriigi on idapiirkond äh, ja siin ma ka viitaksin idapartnerlusele, nii et siin meil on kuus äh, liikmesriik, kuus riiki idapartnerluse riikide hulgast. ja millised tegevused mida me läbi viime kõikide nende riikidega, on koolitus, riskianalüüs, aga me üritame ka kutsuda vaatlejaid, kui Frontex korraldab ühisoperatsioone ja on mõned kolmandad riigid, kes on partneriks ka uute tehnoloogiate arendamisel te arvatavasti teate, et ähm, üle maailma kasutatakse uut tehnoloogiat, nagu näiteks automaatsed äh, piiriületuspunktid ja see vastab ka Euroopa Liidu huvidele, nimelt et me Euroopa Liidu standardite ja praktikate kohta infot levitaksime ja seetõttu meil on ka selliseid tööpõhiseid äh, korralduslepinguid äh, näiteks ka USA-ga ja ka Kanadaga näiteks nii et äh, lühidalt see oligi meie strateegia kohta. ja nüüd ka mõningate konkreetsemate küsimuste juurde, mis puudutab äh, koostööd kolmandate riikidega. ma nüüd äh, loen siit oma märkmetest kontrollimaks, et kas mõne küsimus on veel üle jäänud. mis puudutab Türgit, siis selle kohta ma juba rääkisin aga mis puudutab nüüd eelarvet, siis mõned numbrid. Frontex on valmis äh, allkirjastama ka delegatsiooni äh, lepingu komisjoniga selleks, et äh, suunata vahendeid ka Lääne-Balkani ähm, riikidele. ja see on umbes viis koma viis miljonit eurot, mida kasutatakse järgmise kolme aasta jooksul peale siis selle kokkuleppe allkirjastamist. nii et nii palju siis koostöö kohta kolmandate riikidega, aitäh! aitäh! see oli tõesti äärmiselt põhjalik vastus kõikidele küsimustele. meil on veel paar sõna, härra Tiiaste Merel, te soovite veel vast-, küsida? täna tõesti meil on natuke. suur tänu et meid natuke edasi aidata. ma ei kuulnud, härra Ligeri, et te oleks rääkinud Jotmarest ja Europolist. kas võiksite meile midagi selle kohta öelda? And just finally, if any other colleagues uh... kas on veel mõni kolleeg, kes soovib midagi küsida? Barbara, palun Grazie Claude, è e una domanda eh, supplementare rispetto a... suur tänu, mul on äh, üks eh, lisaküsimus sellele, mis te ütlesite koostöö kohta kolmandate riikidega. Frontex saab uusi pädevusi tagasisaatmiseks. kuidas garanteeritakse et kuidas garanteeritakse kinnipeetule õigust äh, kaitsele, nagu näevad ette igasugused rahvusvahelised reeglid ja ka inimõigused, kuidas garantiseerida, kuidas garanteerida, et on õigus esitada ka näiteks isiklik hagi, kas garanteeritakse ka äh, ligipääsu liikmesriikide või teist kolmandate riikide õigussüsteemile vastavalt artiklile kolmteist Euroopa inimõiguste kaitse artikkel kolmteist ning samuti ka Schengeni määruse artikkel kolmteist. Teil on taas kord sõna. ma küsin veel ükskord kolleegidelt, kas teil on veel täiendavaid küsimusi, kuna meil liiga sageli ei juhtu niisugust luksust, et me saame ikka ja jälle küsimusi esitada, seega ma annan teile veel võimaluse. aga kui ei, kas siis me hakkame lõpetama seda koosoleku osa ja ma teeksin mõned märkused enda poolt, omalt poolt. see oli suurepärane, et täna nii paljud parlamendiliikmed said küsida väga konkreetseid küsimusi, eriti ka Frontexi halduse ja tegemise kohta. inimesed tundsid Frontexit juba enne, kui olukord muutus nii keerukaks, kui see praegusel hetkel on. meie komisjonis on Frontex olnud alati väga olulise tähtsusega teema. ja minu küsimus kerkis siis, kui härra Dieste Mera ja mõned teised kolleegid rääkisid sellest, kuidas Frontex äh, tegutseb, tegemist Frontexi näol ei ole tegemist sõjalise organisatsiooniga, tegemist on äh, koda, on tsiviilorganisatsiooniga, äh, kes tegeleb sisserände ja muude niisuguste küsimustega, aga tihtipeale Frontexit näidatakse täiesti vale nurga alt ja seetõttu on äärmiselt oluline, et meie siin parlamendis, eelkõige just libe komisjonis, oleksime väga hästi teadlikud sellest, missugune on Frontexi roll kas ja mis te arvate, kas meie küsimuste ja vastuste sessioon praegusel hetkel oli piisav, kui me mõtleme organisatsioonile, mis tegelikult oma ellujäämise osas sõltub täielikult liikmesriikidest, liikmesriikide panustest ja mul on siis niisugune lihtne küsimus, kas te arvate, et praegune aruandlussüsteem on piisav, arvestades Frontexi hetkeolukorda? aitäh, aitäh, härra esimees. mis puudutab Jot Mari ja Europoli käsitlevat küsimust. loomulikult me kasutame siin praegu niisugust hotspot lähenemist, mille töötas välja komisjon, niisugused agentuurid nagu Frontex, Europol, EASA, Eurojust teevad omavahel koostööd, ühtsed mere operatsioonid on pühendatud võitlusele inimkaubandusega Vahemerel eelkõige need käivitati selle aasta märtsis ja Frontex osaleb. loomulikult nendes operatsioonides on Frontex Europoli partner. ma võin teile tuua ühe näite Katanias, Itaalias. seal asub meil Euroopa piirkondlik rakkerühm Triitoni operatsiooni raamides ja samuti selle uue hotspot lähenemise raames, mille komisjon välja pakkus. niisugune Euroopa Liidu piirkondlik rakkerühm koosneb nii Frontexi kui Europoli sideametnikest ja seal nad saavad samuti omavahel vahetada niisugust teavet, mis võib opera-, sanktsioonide üldist läbiviimist parandada. koostööd Europoliga pidevalt täiendatakse ja suurendatakse. praegu valmistame ette isikuandmete vahetamist aga loomulikult me peame kinni pidama andmekaitseseadustest ja praegusel hetkel arutame me Euroopa andmekaitseametnikuga Eh, seda vaja, projekti ja seda, kuidas selle rakendusreeglid määratleda. nüüd, mis puudutab tulevikupoliitikat, väga raske on öelda, kuidas see toimub tulevikus. võib-olla paari nädala või paari kuu pärast saab komisjon esitada omapoolsed ettepanekud seetõttu on minul praegusel hetkel väga raske kindlalt väita, kuidas tagasipöördujad eh, saavad esitada taotlusi, aga igal juhul on täiesti selge, et Euroopa Liit peab kuidagi selle olukorraga toime tulema, aga samas kõik need protseduurid peavad kehtima, peavad toimima vastavalt eh, inimõiguste ja põhivabaduste hartas sätestatule mida peavad rakendama ka kõik liikmesriigid seega mina olen seisukohal et me peame väga üksikasjalikult vaatama kuidas see uus mandaat välja näeb ja praegusel hetkel ma võin ainult öelda, et hetkel on tegemist liikmesriikide poolt vastu võetava otsusega ja ma ei tea hetkel, kas on võimalik kasutada mingit muud süsteemi kui see, mis praegu kehtib. praegusel hetkel igal juhul teevad otsuse liikmesriigi vastavad ametkonnad ja Frontexil ei ole mitte mingisugust õigust otsustada, kes tuleb tagasi saata ja keda mitte. seega Frontex peab garanteerima selle, et et otsused võetakse vastu kooskõlas inimeste põhiõigustega ja Frontex peab ka veenduma, et mingisuguseid äh, vastamata taotlusi enam ei ole, enne kui nad hakkavad korraldama näiteks ühiseid tagasisaatmislende. härra esimees, teie viimane küsimus, mis käsitles aruandlust ja seda, kas niisuguse organisatsiooni jaoks, mis äh, sõltub liikmesriikide panusest, on praegune aruandlussüsteem piisav? ma võin öelda, et äh, Frontexi täitevdirektorina mina vastutan eelarve kasutamise eest ja samuti selle eest, et et peetaks kinni põhiinimõigustest, selle eest vastutame siin parlamendi ees kui ka kõigi teiste Euroopa Liidu organisatsioonide eest. operatsioonid aga äh, kuuluvad riiklike ametkondade juhtimise alla. seega täidesaatva äh, direktorina võin ma äh, operatsioone peatada või isegi nende nende toimumise lõpetada, kui ma näiteks avastan, et nende käigus rikutakse inimeste põhiõigusi või kui on mingisuguseid olulisi vajakajäämisi reeglitele vastavuses. aga mis puudutab aruandlust, siis loomulikult ka liikmesriigid peavad reageerima ja aru andma. toon näite. see ei ole seotud põhiõigustega, küll aga on see seotud finantsvahendite kasutamisega. eelmisel nädalal tegin ettepaneku Frontexi juhatuses äh, Äh, pettusevastase strateegia kasuta-, kasutusele võtmiseks ja ma loomulikult äh, ütlesin, et see peaks hõlmama ka Frontexi personaliliikmeid, aga samas see pettustevastane strateegia peaks teataval määral puudutama ka liikmesriike, kuna e-, eelarvest lähevad ju rahastusvahendid Euroopa Liidu liikmesriikidele. see on iseenesest suhteliselt lihtne näide, sest et plaan on meil olemas aga meie ikkagi praegusel hetkel näeme jagatud vastutust ja me oleme täiesti teadlikud sellest. mina siin parlamendis olles Frontexi äh, täitevdirektorina olen igati teadlik sellest äh, aruandluskohustusest, kuid rõhutan siiski, et teataval määral jääb vastutus ja aruandluskohustus ka liikmesriikidele. Äh, suur aitäh suur aitäh härra Legeri ja suur aitäh parlamendiliikmetele suurepäraste küsimuste eest ja suur aitäh kogu selle arutelu ja arvamuste vahetuse eest, samuti tänan teid siia tulemast praegusel Frontexi jaoks nii kiirel ajal. nüüd, kolleegid, liigume me järgmise päevakorrapunktini, see on päevakorrapunkt number viiskümmend üheksa, vabandust, kakskümmend viis, mis käsitleb Hispaania julgeolekuõigust üheksandal mai, kolmekümnendal mail otsustati kahe tuhande käsitleda Hispaania julgeolekuõigust, esimest korda rääkisime me sellest juba kahekümne kuuendal mail, siis rääkisime ka kuueteistkümnendal juulil. ma pean vabandama nende muu, viivituste pärast, aga praegusel hetkel ei olnud see võimalik. petitsioon on igati põhjendatud. petitsiooni esitaja küsis, kas julgeolekuõigust äh, Hispaanias säilitatakse ja kaitstakse, vastav seadus võeti vastu selle aasta märtsis ja me pöördusime ka komisjoni esindajate poole, et nemad oma seisukohti sellel teemal meile tutvustaksid. nüüd on mul suur rõõm tervitada siin äh, Äh, proua Mercadi Bergedest äh, õigus äh, justiitsküsimuste peadirektoraadist ja ma annaksingi nüüd teile sõna uh,. Thank you, Mr Chairman for, for suur tänu, härra esimees, võimaluse eest selles küsimuses sõna võtta. kuning-, komisjon on teadlik sellest seadusest, oleme teadlikud ka sellest, et Hispaania põhiseaduskohus parasjagu vaatab seda üle see äh, seadus äh, on äh, sellest komisjon on alati pühendunud sellele, et sõnavabadus ning sõna ning ühinemisõigus, kogunemisõigus on, oleks kaitstus, need on pluralistliku ühiskonna alustaladeks. kuid komisjonil ei ole põhiõiguste osas pädevust vastavalt artiklile viiskümmend üks hartas põhiõiguste harta ähm, on seotud liikmesriikidega selles küsimuses, kuidas nad Euroopa õigust rakendavad ning äh, praegusel hetkel me ei näe selget Euroopa õiguse rikkumist. Äh, samuti on öeldud, et äh, liikmesriikide rakenduspoliitika jääb liikmesriigi pädevusse ning väljaspoole Euroopa õigust, seega loodab et komisjon, et Hispaania õigus äh, sektor, samuti Hispaania kohtud, põhiseaduskohus ja valitsus suudavad kontrollida seda, et Hispaania peaks kinni oma vabatahtlikult võetud äh, rahvusvahelistest kohustustest. suur tänu ning äh, nagu ikka sellistes küsimustes annan ma asjast äh, huvitatud osal äh, kolleegidele sõna. härra Dias de Meera, palun, teil on sõna. suur tänu teile, härra esimees. sooviksin täpsustada punkti kakskümmend viis äh, sisu, mis ütleb, et mõttevahetus ja arvamuste vahetus komisjoni esindajatega äh, ma eh, kavatsen seda teha, kuigi ma ausalt öeldes eh, ei looda, et sellest mingit tolku oleks. ma pöördun komisjoni teiste kolleegide poole. tegemist on seadusega, mis võeti vastu Hispaania suveräänse eh, parlamendi poolt, mille kinnitas hiljem ka Hispaania senat. me teame, et meie siin ei ole äh, parlament, kus toimuks seaduse kolmas lugemine. sellega seoses eh, oli mul hea meel kuulda, eh, kui komisjon ütles, et eh, nemad tegelevad ainult Euroopa õiguse rikkumisega, kuid selle, praegusel juhul ei ole sellega tegemist. tegemist on praegu lihtsalt arvamuste vahetusega Euroopa Komisjoniga. hääletuse tulemus Hispaanias oli kolmsada kakskümmend kaks inimest kohal, kellest pool hääletas sada kaheksakümmend üks, vastu sada nelikümmend, üks oli erapooletu ning kakskümmend kaheksa saadikut ei hääletanud. kodanike julgeolek on äärmiselt oluline selleks, et kaitsta demokraatlikke õigusi ja kohustusi ilma, ilma sellise garantiita ei eh, suudaks eh, me säilitada õiguskindlust ning julg-, kodanike julgeolek on seega eh, üks õigusriigi alustaladest. seda ütleb vastav Hispaania põhiseaduse artikkel sada nelikümmend üks lõike neli. ja riigi eesmärk on kodanike ja varade kaitse ning äh, samuti ka rahu säilitamine riigis ja see äh, puudub ka eriti, puudutab ka selliste tegevuste takistamist, äh, mis võiks ohus olla, ohtu seada kodanikku. ma ei hakka teile siin seda ütlema, et tegemist on viie peatüki, seitsme erisätte Eh, ka ning lisadega. pärast eh, seda, kui on eh, see, on seaduse eesmärk ette kantud, selgitatakse, et eesmärgiks on tõhustada koostööd erinevate riigikaitseüksuste vahel, politsei ja erinevate politseiüksuste vahel, samuti ka, ka eh, eraturvafirmade vahel. kõik need on vastutavad eh, üldise julgeoleku kaitsmise eest. samuti antakse eh, pädevus riigi esindajatele, et nad võivad sekkuda pro-, vastu, jäädes sealjuures proportsionaalsuse piiridesse ning selle seaduse aluseks on üheksakümne teise pea eh, vastu võetud seadus eh, ning eh, eesmärgiks on siis võetud ka erinevaid, erinevaid üksusi, nagu näiteks Hispaania põhiseaduskohus, Greenpeace, Amnesty International, samuti ka eh, Hispaania politsei ja eh, muud sellised organisatsioonid, et eh, see seadus suudaks anda raamistiku, mis aitaks meil kõigil koos paremini eksisteerida. see oli lihtsalt väike ettekanne selleks, et Euroopa Komisjon oleks teadlik sellest, mis seadusega on tegemist ning äh, praegusel hetkel äh, me lihtsalt soovisime, et teie ja komisjon, äh, kõik need, kes selle seaduse vastu huvi tunnevad, me oleme nõus sellega, nagu, nagu komisjon ütles, on esitatud eh, Hispaania ülemkohtule ning nagu te teate, eh, Hispaania valitsus igal juhul eh, mm, aktsepteerib, kui vajulikuks peab olema, vajalikuks see peaks osutuma ükskõik milline, võtab arvesse ükskõik millise ülemkohtu otsuse. suur tänu teile! suur tänu teile! mina olen asju pisut halvasti planeerinud. meil on kõigest pool tundi aega selle mõttevahetuse jaoks, oleks me pidanud meeles pidama, et kahtlemata selline päevakorrapunkt tekitab teatud mm, huvi äh, teatud äh, kolleegide seas, nii et ma paluksin nüüd, et kolleegid, äh, palun rääkida võimalikult lühidalt ning need, kes saavad sõna äh, Äh, pärast härra Dias de Merat, äh, palun katsuge oma kõne eest kinni pidada, ma panen nüüd nimekirja kinni. kõik need inimesed, keda ma pole kunagi näinud. no väga tõesti, väga pikk on tõesti kõnelejate nimekiri. see on matemaatiliselt võimatu kõik need inimesed äh, kõigile teile sõna anda. see on täiesti võimatu palun äh, mitte ka rääkida kauem kui kaks minutit. kas teil on mingeid soovitusi, härra Diehtemera? jah, selleks, et teid aidata selle arutelu läbiviimisel, meie fraktsioon äh, andis komisjoni äh, juhatusele aru meie sõnavõttude koht, sõnavõtjate kohta, loodetavasti nad on kõik teie nimekirjas olemas see on üks neist hetkedest, kus ma võtan vastutuse enda peale, see on minu töö, see on muide väga tore töö. ma vastutan täielikult sellele, mis me siin teeme, ma, ma oleks pidanud äh, aru saama sellest, et äh, ajastamine on olnud siin tõesti halb. katsume nüüd sellega ühele poole saada, aga palun aidake mind äh, palun katsuge eh, jääda ühe või kaheminutise kõne aja juurde. ma tean, et tegemist eh, on keerulise küsimusega ning eh, kõik see, mis te ütlete, see pannakse kirja. järgmisena härra Terrakavras. kõnelejal pole mikrofoni. minu sõber härra Tiiastamera ütles, et eh, seaduse eesmärk eh, oli see, et ta võetaks hästi eh, vastu ning et see on äärmiselt Ehm, üritanud arvesse võtta erinevaid äh, arvamusi. no selle kohta võib äh, küll küsimärgi esitada, sellepärast et selle poolt hääletas ainult Hispaania Rahvapartei, kes on, äh, kellel on absoluutne enamus ja kes ähm, võib teha seega, mida ta ise tahab. teised fraktsioonid kõik hääletasid vastu ning ähm, väga paljud avaliku elu tegelased hääletasid, olid selle vastu nii et eh, ma ei arva, et teiste arvamust oleks eriti kuulda võetud. mina arvan, et tegemist on sellise seadusega, mis eh, võtab eh, kokku igasuguseid asju selle kohta näiteks, kuidas anda välja ID-kaart, mis on tõesti tehniline küsimus, kuni väga oluliste küsimusteni, väga suurte küsimusteni näiteks kuritegude ennetamine, mida aita, mille tõlgendamine jätakse eh, mm, igasuguste julgeolekuüksuste kätte. minu meelest ei ole siin tegemist eh, ei ole tegemist paindliku seadusega, vaid vastupidi, tegemist on väga umbmäärase seadusega. ja äh, see tähendab siis seda, et kodanik on täiesti kaitsetu eh, politseiametniku eh, tahte ees. minu meelest on tegemist tõelise otserünnakuga ükskõik millise eh, kodanike meeleavalduse vastu, see, seega ründab Euroopa eh, põhiõigust, mind paneb hämmastama see, et Euroopa Komisjon ütleb, et eh, ta tunneb huvi selliste küsimuste vastu, aga praegusel juhul ei näe, et eh, tegemist on rünnakuga Euroopa õiguse vastu. ta ütleb, et ta, komisjon ütleb, et ta usub väga, no mina ka usun väga igasugustesse asjadesse, aga selge on see, et tegemist on praegusel hetkel väga plahvatusohtliku rünnakuga kodanike õiguste ja kodanike vabaduste vastu. nii et see tuleks tagasi võtta, parlament e, ütles, et e, seda tehakse niipea, kui teised e, fraktsioonid valimised võidavad, nii et praegusel hetkel on tegemist äärmiselt ohtliku seadusega ja kõik peaks seda arvesse võtma, suur tänu teile suur tänu teile, härra Terrikavres ning eh, ma eh, annan järgmisena sõna proua Garcia Albiolile. suur tänu teile, esimees. leiame, et eh, Hispaania julgeolekuseadus, mille Hispaania parlament võttis juunikuus valmis valitsuse ettepanekul, on piisavalt oluline selleks, et see vääriks arutelu Euroopa eh, Parlamendi täiskogul või vähemalt laiemat arutelu meie eh, komisjonis, kus peaks kohal viibima ka Hispaania valitsuse esindajad. Hispaania julgeolekuseadus, mida nimetatakse suukorviseaduseks, eh, on katse vaigistada, vaigistada tänaval toimuvaid meeleavaldusi Eh, leiame, et tegemist on põhiõiguste rikkumisega ning samuti ka vabaduste pärssimisega, mis eh, mõjutab kogu Euroopa Liidu demokraatlikke standardeid, mis eh, muide on aina madalamad igal nädalal. Hispaania hiilib kõrvale aluslepingutest ning põhiõiguste hartast. meeleavaldusõigus ning streigiõigus on selgelt selle seadusega kahju saanud Eh, ning samuti lubatakse migrante eh, tagasi, kohest tagasisaatmist, see rikub rahvusvahelist õigust ning ÜRO viis õigus, inimõiguste raportööri, kes leiavad, et see seadus rikub kodanike põhiõigusi. see puudutab eh, siis rahumeelse kogunemise õigust, samuti ka arvamuse vabadust, samuti inimõiguste kaitse, kaht-, inimõiguste kaitse kahtluse alla saat-, seadmine terrorismivastases võitluses ning muude inimõiguste rikkumine. Öeldakse, et nad ütlevad, et see, et see, selle seaduse eesmärk on kaitsta kodanike julgeolekut Eh, kuid eh, näiteks Hispaania kohtunike eh, ühendus ütleb, et tegemist on populismiga, vabaduste vastu ning sellel ei ole mingit põhjendust, sest meie Hispaanias on kuritegevuse tase väga madal ning samuti eh, on eh, tegelikult, eh, eesmärgiks on siin tegelikult see, et üritatakse mitte lubada kodanikel protesteerida valitsuse programmi vastu ning selle kohta on öelnud rahvusvahelised eksperdid ei, on öelnud ka kohtunikud ei, sellega seoses leiame, et Euroopa Komisjon ei või vaadata kõrvale, kui räägime põhiõiguste rikkumisest. Euroopa Komisjon ei saa käsi puhtaks pesta, kui ta seda teeb, siis taaskord keerab Euroopa Komisjon selja eh, vabadusele demokraatiale. suur tänu. ja järgmine kõneleja, palun. suur tänu teile, härra esimees. ma, see seadus tundub meile olevat äh, hirmust ajendatud, mitte alati need, kes soovivad meeleavaldusi korraldada, eh, ja tee seda eh, vaikselt rahumeelselt ning mõned meie seast eh, oleme tagakiusamise ohvrid olnud, oleme olnud Äh, selle nii-öelda äh, väljendusvabaduse ohvrid olnud, aga see ikkagi ei õigusta sellise seaduse vastuvõtmist. jah, tõepoolest, see seadus kaevati edasi Hispaania äh, konstitutsiooni kohtusse ja loodetavasti võetakse seadusest välja sellised osad, mis meie meelest põhiõigusi rikuvad. ütlen, et selle seaduse alguseks, aluseks on hirm, sest meie Eh, riigis on olnud selliseid keerulisi perioode, mis, eh, mil rünnati inimeste eraelu, inimeste kodusid rünnati, kes, eh, kes olid, kes töötasid riigi institutsioonide heaks, kuid see ikkagi ei õigusta sellist seadust ning eh, siin on liiale mindud, eh, samuti jäetakse liialt suur tõlgendamisõigus eh, sellistes küsimustes, mis näiteks võivad kaasa tuua sanktsioonid kodanike suhtes, samuti ka kodanike õiguste vähendamist. ning äh, mina äh, toetan korda ning äh, kodanike julgeolekut, kuid leian, et see seadus läheb liiale. ma ei hakka äh, üle vaatama õigusloojate tööd siin, aga arvan siiski, et Hispaania konstitutsiooni kohus peab ütlema, kuidas teatud osi sellest seadusest tõlgendada, mis meie meelest on ebavajalikud, mis võib äh, piirata põhiõigusi ning sellega seoses äh, arvame, et sellist seadust ei oleks pidanud äh, vastu võtma, meil oli olemas piisavalt võimalusi selleks, et vabaduste halba kasutust pärssida. suur tänu teile! suur tänu! ma saan aru, et see on väga tundliku teemaga ja kaks minutit on raske, kahest minutist on raske kinni pidada ja ma palun, ma tänan äh, kolleege, et nad nii mõistvad on. järgmisena saab sõna härra Lopez Aguilar. suur tänu teile, härra esimees, ma sooviksin alustuseks äh, kõva häälega välja öelda, et äh, ma olen üks nende eest Euroopa Parlamendi liikmetest, kes ei ole eriti õnnelik selle üle, kui äh, kui ähm, Euroopa äh, liikmesriikide parlamentidesse esile kerkinud teemad jõuavad siia ning äh, me kõik oleme siin rääkinud hispaania keeles, see pole sugugi mitte äh, juhuslik ja ei ole võimalik, et sotsialistid jäävad sellest arutelust kõrvale jääda. tahaksin rõhutada, et, et meie ei ole sugugi juhuslik, et see seadus kaevati edasi Hispaania konstitutsiooni kohtusse. kogu sellel asjal on siiski aga ka Euroopa tasand olemas, sest see ründab Euroopa põhiõigust. see e, puudutab eriti põhiõiguste hartat, see puudutab proportsionaalsuse küsimust, see puudutab ka vajadust e, e, Eh, see puudutab ka eh, põhiõiguste garanteerimist, eh, õigust eneseväljendusele näiteks ja praegusel hetkel on näiteks riigivõimul õigus kasutusele võtta selliseid sanktsioone, mis on äh, see õigus on märkimisväärselt suurem kui minevikus äh, äh, oli eelnevalt üheksakümne teisel aastal vastu võetud seaduses. tegemist on seega, et, et sanktsioneerimisõigus, trahvimise õigus läheb ebaproportsionaalselt suureks see puudutab ka põhiõiguste otsest piiramist, nagu näiteks äh, Eh, näiteks avaliku korra rikkumist eh, ning eh, artiklis kolmkümmend viis selles seaduses sellisel kujul, nagu see vastu võeti, Eh, see eh, ei eh, suudeta näiteks eristada ära keelatud meeleavaldusi ning teatamata meeleavaldusi ning see rikub põhiõigusi, nagu see puudutab näiteks seda, et eh, ei tohi, et, et näiteks kohtul on õigus eh, ära võtta või reguleerida fotod, mis on tehtud meeleavalduste käigus. Eh, me oleme näiteks kuulnud sellisest juhtumist, kus Uimaris elav noor Kanaris aastat pärit kodanik, talle esitati süüdistus, mis hiljem võeti tagasi, tekkis terve mis tegelikult äh, oli asi ju selles, et äh, äh, oli tegelikult, avaldas foto kriitikaga politsei vastu, kritiseerides liigset jõu kasutamist ning kokkuvõttes praegusel hetkel see asi puudutab tegelikult erisätet selles seaduses, mille kohaselt tagantjärele Ehm, legaliseeritakse tagasi, otsest tagasisaatmist, mis on otseselt humanitaarõiguse vastu, Euroopa õiguse vastu ning ehm, ehm, seda on öeldud ka Euroopa Komisjonis ning seda on öeldud ka Euroopa Nõukogus ning Äh, seda on öeldud ka nende poolt, kes esi-, kaebasid konstitutsioonikohtusse selle seaduse edasi, sest praegusel hetkel ei ole sellel teemal ju mitte mingisugust, äh, mingisugust äh, sidet julgeolekuseadusega, julgeolekuga üldse. ning see tähendab seda, et praegusel hetkel ei olnud võimalust ka tegelikult ka esitada parandusettepanekuid sellele seadusele ka sest äh, ning äh, see ja kõnelejad üritatakse katkestada. Äh, praegusel hetkel ma lõpetan kohe. Äh, praegusel hetkel see, mis toimus Seudas ja Melias oli lihtsalt illegaalne, see oli inimõiguste vastane, Euroopa õiguse vastane kuid praegusel hetkel anda veel ka neile inimestele keelatakse kolme aasta jooksul Euroopa Liidu territooriumile tulla, kes tagasi saadetakse. see tähendab seda, et rikutakse minimaalseid protseduurilisi meetodeid ning sellega seoses ei ole võimalik ka kohtulikult kontrollida äh, Äh, äh, seda, mis toimub nende inimestega, see on, see on Euroopa õiguse vastane ja see on õiguste vastane. Um, aitäh, kolleegid, meil on tõesti väga vähe aega. kui te üritaksite nüüd sellel teemal ikkagi väga kokkuvõtlikult sõna võtta ja palun järgmine kõneleja. suur aitäh esimees, ma või saan vist teha üsna kiiresti, sellepärast et tõesti on igati põhjustatud õigustatud see diskussioon selle uue seaduse osas. tõepoolest, see teeb, see kitsendab vab, väljendusvabadust ja muud niisugust ja öelda, et oi appi, mis juhtus Ceutas ja meil, Melias, seda ei saa ka öelda. mis mõttes me ainult kritiseerime seadust, mis on juba vastu võetud? meie oleme Euroopa Liit ja me iga päev kritiseerime riike, kes ei pea kinni inimõigustest, väidame, et meie oleme need head, meie võitleme õigusriigi ja inimõiguste eest ja kui me siis täiesti selgelt näeme mustvalgel kirjas ja parlamendis vastu võetud, et asjad lähevad täiesti vales suunas, mis mõttes me siis ei tohi reageerida ja öelda kõnealusele riigile, et oot-oot, praegusel hetkel sa tegutsed meie ühiste väärtuste ja seisukohtade vastaselt, sa pead otsekohe midagi muutma. minu arvates on meil igal juhul õigus öelda seda ja kui me mõtleme täna hommikul toimunud rännet käsitleva, käsitlevale debatile, siis seda enam me peame olema väga-väga ettevaatlikud oma seisukohti ja väärtushinnanguid selles küsimuses muutma okay,. Um... hea küll. praegusel hetkel olen ma kõnelejate nimekirja pannud paika selle järgi, kuidas inimesed sõna soovisid. seega nüüd on järgmine kõneleja Marika Steen ja seejärel kuskil kolm-neli-viis kolleegi Rahvaparteist. seega ma olen inimesed lihtsalt pannud üksteise järel järjekorda, mitte et ma oleksin neid kuidagi poliitiliste parteide kaupa jaganud. niisiis, palun, Marika. mulle väga pakub alati huvi Euroopa õigus ja selle rakendamine mina näiteks olin teatavatel põhjustel Lissaboni leppe vastu, aga Lissaboni leppes on ka terve hulk positiivseid punkte Eh, nii parlamendi jaoks kui ka just nimelt see, et kaasatud on Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste harta ja kui me oleme Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste harta juba kaasanud, siis me peame sellest ka kinni pidama. ma usun, et mitte keegi teist ei ole inimeste julgeoleku ja selle õigusele vastu, aga kui me räägime inimeste õigustest ja kodanike õigustest, siis me peame pöör, pöörama sellele tähelepanu professionaalsel, proportsionaalselt, ma ei saa väga pikalt siin rääkida, sellepärast et, et väga palju meil, väga palju meil siin aega ei ole. mulle teeb muret just see, mis puudutab koosolekute vabadust, sõnavabadust siis äh, ametkondade ja ametivõimude, eriti poli-, politseinike liigne kaitsmine. ma arvan, et siin on tegemist tegelikult väga-väga konkreetse teemaga, mille üle peaks meie diskussioon ja meie komisjon ka diskussioone pidama just nimelt see mis toimub ceutas ja melias see tegelikult läheb välja siseriiklikest õigustest ja seetõttu me peaksime tegelema sellega ikkagi euroopa liidu tasandil. härra esimees, palun, kas ma võiksin, kas ma võiksin teha ühe soovituse ainult selleks, et teid aidata? palun, üks hetk, ma tahan anda ühe soovituse. iga kord, kui meil toimub arutelu mingi konkreetse riigi osas, siis tulevad rii-, kolleegid mingi paketiga sealt riigist. minu arvates see ei ole hea me ei ole, see ei ole minu arvates eh, hea mõte, minu arvates me peaksime vältima seda, et üks või teine riik või rahvas hakkab kohe lihtsalt sellepärast kaitsma oma riiki, et säilitada parem kuvand Euroopas, see ei ole õige, me peame ikkagi vaatama asju nii, nagu nad on. ma tahtsin öelda, et ma tegelikult kuulasin teid küll ühe kõrvaga, kas te ikka kuulete mind, niisiis, ühe kõrvaga ma kuulasin teid. aga teine kõrv kuulas meie sekretäri meil on siin paar uut kolleegi ja nende nimesid ma ei suuda hääldada ning sellepärast ma pidin lihtsalt kuidagi endale seda selgeks tegema, kuidas neid nimesid hääldatakse, sest et ma ei soovi iseennast ega kolleege panna piinlikusse olukorda sellega, et ma väga-väga äh, halvasti neid nimesid hääldan, võtan kogu süü enda peale, see oli minu süü, aga ma igal juhul kuulasin teid ja kuulan edasi ja nüüd ma raiskasin veel kaks minutit aega ka ära, palun vabandust. niisiis, nüüd me läheme järgmise kõneleja juurde, äh, mis Styros Fegord ja jällegi vabandan, ma võib-olla hääldan neid nimesid valesti, sest ma ei saanud piia, piisavalt harjutada. mina ei ole äh, libekomisjoni liige aga inimõiguste kaitse on minu jaoks olnud alati väga tähtis ja eelkõige on see mulle tähtis nii Euroopa Parlamendi liikmena kui Euroopa kodanikuna. Euroopa kodanikuna tahaksin ma Hispaania parlamendis vastu võetud seadust kaitsta ja mulle tundub, et siin toimuv arutelu tegelikult on mm, poliitiline, see õigu-, seadus ei riku mitte mingisugusel moel inimõigusi. see on tegelikult diskussioon, mis peaks toimuma Hispaania parlamendis. meie eh, siin ei peakski seda üldse arutama, mingisuguseid õigusi ei ole sellega eh, rikutud, peagi tulevad Hispaanias valimised ja valimised tulevad ka Katalaania Katalaanias ja seetõttu me oleme ka kuulnud nii paljusid hispaanlaseid täna äh, siin rääkimas. diskussioon, mis tegelikult peaks puudutama ainult Hispaaniat, puudutab kogu Euroopat. nüüd ma tahaksin nimetada äh, meeleavalduste õigust see on sätestatud artiklis kakskümmend üks Hispaania põhiseaduses, samuti on see sätestatud teiste liikmesriikide põhiseadustes. see on õigus tulla rahulikult koju, kokku ilma relvadeta ning koguneda, väljendada oma seisukohti ning see on asi, mida inimesed võivad teha nii individuaalselt, aga nad võivad teha seda ka kollektiivselt ning eh, nii nagu ütlevad meie kohtud ja meie kohtunikud, see on seotud osalusdemokraatiaga. kui me loeme Hispaania konstitutsiooni, siis seisab seal selgelt kirjas, et õigus meeleavaldusele on see seadus näeb ette seda, et poleks liialt vägivaldseid sanktsioone Ehm, meeleavalduste ajal. see tähendab seda, et kaitstakse põhiseaduslikku õigust viimase piirini ning samuti kaitseb meeleavaldajate õigusi, et äh, mingil juhul ei oleks nende suhtes vägivalda ehm, või ähvardusi ning äh, Äh, niisugusel kujul seda äh, äh, tõlgendada, sellist seadust, siis see on poliitiliselt kallutatud ja sellel pole minu meelest küll mingisugust õiguslikku alust sest see seadus kaitseb õigust meeleavaldustele ning ei lubata sealjuures lihtsalt kodanike turvalisust ohtu seada. ning lõpetuseks sooviksin öelda äh, et äh, selles osas, mis puudutab äh, äh, immigrantide tagasisaatmist Ceuta-Melilla piiridel, siis see, seda arutati Hispaania parlamendis ja seal öeldi, et need inimesed, kes üritavad üle, üle tara ronida ja kui nad sealt tabatakse, siis vastavalt äh, rahvusvahelisele õigusele, inimõigustele äh, on õigus neid tagasi saada. seda on selles seaduses ka öelnud, nii et see kõik, mis minu äh, kolleegid, mis ütlesid proua Albiol ja Terri Cabras, kes on minu kallis kolleeg, aga kes praegusel hetkel üritavad üles puhuda Hispaania valimiskampaaniat, valimised toimuvad Hispaanias detsembrikuus, aga ma arvan, et praegu pole küll õige aeg ja koht siin hakata selle valimiskampaaniaga tegelema, aitäh kolleegid, kolleegid, üks hetk, ma tahan paari asja öelda. kuni viimaste hetkedeni me oleme päris hästi hakkama saanud, inimesed on oma kõneajast kinni pidanud, tegemist on äärmiselt tundliku teemaga, me saime selle eh, petitsiooni läbi petitsioonide komi-, komisjoni, tegemist on väga tundliku teemaga, see on menetlus, kuidas seda, kuidas seda menetleda on täiesti selge, täiesti mõistetav on, et väga paljud liikmed soovivad kõneleda, olles kõik libekomi-, komisjoni liikmed, me kõik teame, kuidas see asi toimub ja ma arvan, et praegusel hetkel, arvestades eriti seda, et teema on nii ehk naa väga tundlik, ei ole mõtet mingisuguseid üksteist provotseerivaid sõnavõtte pidada te olete siiamaani kõik olnud üsna distsiplineeritud, mille eest ma tänan ja nüüd ma panen ka kõnelejate nimekirjale punkti, sellepärast et lisaks sellele diskussioonile siin me peame täna veel ka hääletama. seega ma palun, et te kõik ole väga selgelt kõikidest endale ette nähtud ähm, reeglitest kinni peaksite ja palun järgmine kõneleja. suur tänu väga huvitav, kuulsime mõningaid selliseid äh, sõnavõtte, mis äh, seda niinimetatud suukorvisseadust äh, ründab ning on kaitstud sõnavabadust ning meeleavaldusõigust, kuid samas needsamad inimesed, kes seda kõige nii väga kaitsevad, julgesid öelda, et sellesse komisjoni tulevad teatud riigist paljud kodanikud, et rääkima eh, teemal, mis eh, on eh, nende endi huvides, mis on siis see nüüd suukorviseadus või mida te siis tahate, kas te tahate võtta meeleavaldusõigus, võtta ära sõnavabadus neilt saadikutelt, kes tulevad siia rääkima, et mida te nüüd siis tahate siin, hea küll, aga sellest ma ei räägi, ma räägin oma kahe minuti jooksul sellest, milline on meie kom, Euroopa Komisjoni seisukoht selle saa-, seaduse kohaselt, kõigepealt tal ei ole pädevust, teiseks ta usaldab äh, seda, et Hispaania valitsus suudab õigusi kaitsta, need on õigused, siin väga kummaline öeldud, et seda, selle seadusega rünnatakse kodanikke, räägitakse, et seadlikkus on ohtlik, ei, see seadlikkus ei ole ohtlik, ohtlikud on kurjategijad ja need, kes seda seadust rikuvad, seadus ei ole kuidagi ohtlik tegemist on kõigi õiguste garanteerimisega, kuid selleks, et kõigi õigusi kaitsta aeg-ajalt, tuleb teatud õigusi kärpida selleks, et garanteerida teisi õigusliike ähm, äh, saavutusi. seda tahab see seadus teha. kokkuvõttes ma räägin teile ühest, ühest juhtumist, kui näiteks et äh, et eh, keegi ei taki, leia ju, et see on mingite õiguste kaitse, kui see näiteks ei, ei, kui sul ei lubata laseriga pimestada lennuki eh, piloote, sellise seadusega on siin tegemist, aitäh. okei okay. um,, just to be clear. tahan jällegi öelda selgelt. ma ei soovi teid kedagi piirata, aga ma tahtsin lihtsalt väga konkreetselt öelda, et petitsiooni küsimusel, küsimuses, kui see on ka tundlik teema, siis on täiesti ilmtingimata vajalik, et sellest riigist pärit parlamendiliikmed tulevad, ma rõhutasin esiteks seda ja teiseks ma palun distsipliini, et mingit liigset provotseerimist ei tekiks. järgmiseks härra Iturkas. Please go ahead please again two minutes if you can. kaks minutit ka palun. suur tänu teile, härra esimees, üritan rääkida võimalikult lühidalt, ma sooviksin äh, proua Albioli sõnavõtu lõppu meenutada, ta tegi üleskutse Euroopa Komisjonile, et see äh, ütleks äh, seda, mida proua Albiol soovib, proua Albiol ja tema poliitiline fraktsioon, proua Albiol, eh, kas proua Albiol ei kuulanud seda, mida komisjon ütles või ta ei saanud aru, millest talle öeldi? komisjon juba võttis sõna, komisjon juba ütles välja oma arvamuse ning eh, eh, selle kohaselt Euroopa Komisjon ei ole selles valdkonnas pädev ning meenutab ühtlasi, et see seadus on liikmesriigi pädevuses. sellega seoses on minu meelest samuti hämmastav, et kui toimub arutelu, mõttevahetus komisjoniga, siis kasutatakse ära äh, Äh, äh, seda, et äh, neil on võimalik praeguses olukorras seda seadust rünnata, igatahes minu kolleegid tegid asjad selle juba väga selgeks, põhjendasid ja selgitasid, mida see seadus tähendab. kuid tahaksin vastuseks öelda meie Prantsuse kommunistist kolleegile Kristiinile, ta rääkis politseist ja ta ütles äh, midagi politsei küsimuses. Äh, tahaksin teile kogu lugupidamisega, äh, mida soovin ka meie suhtes näha, sest tundub, et sealtpoolt ei olda eriti lugupidavad teiste kolleegide suhtes selles kojas, tahaksin meenutada seda, et siin on loetletud üles ka kõikide julgeolekuüksuste pädevused ja õigused, et anda suuremaid garantiisid kodanikele. ning eh, tegemist on just garantiidega, sest eh, see seadus on just nimelt eh, garantiide andja, see ei ole sugugi mitte mingisugune suukorviseadus ega see ka ei riku kodanike õigusi Hispaanias. Okay, thank you, Miss Jimenez Becerril, Theresa, please. järgmine kõneleja, palun suur tänu teile. Roa Jimenez Becerril, nagu seda ütles minu kolleeg Carlos, tegemist on seadusega, mis annab garantiisid ja mida ma sellega öelda tahan. seadus soovib, et eh, elu vabaduses areneks edasi, kuid mitte ainult teatud isikute vabadus, vaid kõikide vabadus oleks kaitstud, sest vabadus lõpeb seal, kus äh, ei võimaldada kõigil rahus ja turvaliselt elada. Teie eh, vabadus lõpeb seal, kus te hakkate minu vabadust pärssima ning eh, avalik ruum ei ole mitte ainult ühtede või teiste oma, vaid kõigi oma, kes eh, ka näiteks kaupluse omanikud, kes ei saa Äh, ka enam kindel olla selles, et nende poodide aknaid ei lõhuta, meie laste oma, kes kardavad, kui prügikastid põlema pannakse, selles mõttes, et see ei ole mingisugune hirmutamisseadus, vaid tegemist on tasakaalustatud seadusega, Eh, ja eh, õigus on elada meil kõigil turvaliselt ja eh, see nõuab lihtsalt, et respekteeritaks kõiksi teisi. Hispaania valitsus on kõigi Hispaania kodanike huvide kaitsja ning see eesmärk meil ongi meie koos tegutsemisvõimet parandada ja kokkuvõttes on ju viimane sõna kohtunikel eh, eh, ja politsei pole see, kes kohtuotsuseid langetab, ei rikuta mingisugust kriminaalprotsessi eh, kohtuprotsessi toimumist ja menetlust ega midagi muud, vaid me kõik soovime ju, et ümber oleks vähem vägivalda, kui te näete, kuidas selle seadust rakendatakse, siis näete, et kõik need kes kardavad inimõiguste rikkumist, need eksivad ning eh, nende huvid on eelkõige poliitilised. sellega seoses tegemist on seadusega, mida nõudis Hispaania ehm, ühiskond ja ma tänan meie valitsust, et selline seadus vastu võeti. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Olmeier. Ähm, ich sehe voll ein, dass wir die Petition hier diskutieren ma mõistan täiesti, et me seda küsimusi siin arutame, aga nüüd arvestades sellega, mida ma siin kuulsin erinevatelt kolleegidelt, nii sotsialistidelt kui ka rohelistelt, ka kuue ridadest, siis me peaksime ikkagi vältima seda, et kui Euroopa Komisjon tuvastab, et see seadus on siseriiklikus pädevuses, siis see petitsioon tuleb ikkagi adresseerida siseriiklikule äh, ametivõimudele ja seda seal ka siseriiklikult äh, korraldada, sellepärast et meil on riikides olemas vastavad ametiasutused ja kodanikud võivad äh, seal ähm, seda arutada, igal juhul see seadus ei ole vastuolus Euroopa õigusega, komisjon on seda kindlaks määranud ja seetõttu see, kui põhimõtteliselt sellega on kõik korras, et me seda ka siin arutame, aga näiteks me oleme kunagi esitanud ka küsimuse, et äh, mil määral me peaksime arutama kahtekümmend kolme Rumeenia mm, mm, seadusettepanekut äh, ja mm, me teame, et Euroopa Komisjon on selles osas äh, kriitiliselt meelestatud, äh, sellepärast nad soovivad mõningad korruptsiooniga seotud kuriteokoosseisud karistusõigusest välja jätta, nii et me peame olema ettevaatlikud, me peaksime siiski me peame siiski tõesti vaatama, kas me soovime õõnestada neid küsimusi, mis ei, ja arutada küsimusi, mis ei ole vastuolus Euroopa õigusega ja me, ja eriti, kui tegu on ähm, just valimiseelse perioodiga, sellepärast et selliste aruteludega me lihtsalt vähendame Euroopa Parlamendi usaldusväärsust. ja minu jaoks on oluline see, et et äh, ma saan, võin usaldada Euroopa Komisjoni asepresidenti Timmermansi, et näiteks ta on äh, Ungari, Rumeenia osas vastavaid meetmeid äh, ähm, võtnud, ma täielikult toetan komisjoni presidenti ja asepresidenti, sest et nemad on ju lepingute kaitsjad ja ja ma ka usaldan nende vastavaid avaldusi, nii et ma eeldan, et nad on tõesti väga hoolikalt asja uurinud ja sel põhjusel me peaksime võib-olla rahulikult ja asjalikult ähm, rääkima äh, turvalisuse ja rände küsimustest äh, üksteisega, aga me ei peaks siin ründama üksteist küsimustest, mis tegelikult ei jää isegi meie pädevusse, aitäh. Thank you very much and finally Barbara Spinelli. suur tänu ja Barbara Spinelli lõpuks Grazie mille, presidente. Solo per dire una cosa, che sono molto stu-. aitäh, esimees, ma tahtsin ainult öelda seda, et mind ajas veidi segadusse see, mida komisjon ütles, et Euroopa Komisjonil siis tõesti ei ole volitusi sel teemal kommenteerida, kuna tegemist on siseriikliku õigusega ja komisjon ei tohi sekkuda. siin meie komisjonis on mõned äh, fraktsioonid, näiteks rohelised ja vasakpoolsed, kes protesteerisid ja mitte ainult meie, vaid ka New York Times ütles, et see Hispaania seadus oli tegelikult üsna õudne ja viis Hispaania tagasi Franco aegadesse. Marina Kai, kes äh, rap koostas raporti, raporti äh, just äh, meil meeleavalduste ja sõnavabaduse osas juhtis ka Hispaania tähelepanu seda, tundub, et kui e-, e-, Euroopa Parlament peaks siis olema julgem kui komisjon või mis? aitäh, aitäh, kolleegid ja ei, vabandust, veel üks minut komisjonile, aga palun, komisjon, rääkige siis tõesti ühe minutiga. suur aitäh lugupeetud parlamendiliikmed nende sõnavõttude eest sel teemal. see on väga tundlik teema ja mis puudutab nüüd meeleavalduse vabadust, mida siin puudutati, siis tõesti väljendusvabadus ja e, kogunemisvabadus on inimeste põhiõigused ja need on ära toodud ka põhiõiguste, inimõiguste ja põhivabaduste deklaratsioonis komisjon saab kaitsta neid õigusi ainult oma pädevuse piirides. praegusel hetkel viidatakse äh, põhiõiguste ja inimõiguste ja põhivabaduste hartale ainult sellisel juhul, kui äh, liikmesriik äh, rakendab Euro Euroopa Liidu õig-, seadusi, kui tegu on siseriiklike seadustega, siis me tegelikult ei viita inimõiguste ja põhivabaduste hartale. Euroopa Komisjon eeldab, et riiklikes õigustes mitte mingisuguseid inimõiguste rikkumisi ei ole. aitäh! suur aitäh ja suur aitäh kolleegidele ka kõikide sõnavõttude eest, nüüd me jõuamegi selle päevakorrapunktiga lõpule, ma vaatan, palju meil siin veel aega on seega me läheme otsekohe päevakorrapunkti juurde kakskümmend seitse. Läheme päevakorrapunkti juurde kakskümmend seitse ehk siis äh, sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Rootsis, siis punkt kakskümmend kaheksa, seesama Belgias ja punkt kakskümmend üheksa sõrmejälgede andmed, automatiseeritud andmevahetus Poolas ja Äh, siin on järgmine samm äh, Prümmi otsuse rakendamise osas ja meile tutvustab seda komisjoni äh, nõukogu esindaja ja palun aitäh, aitäh, et andsite meile eesistuja nimel siin tutvustada teile kolme, kolme nõukogu seaduseprojekti, mis käsitlevad sõrmejälgede automatiseeritud andmevahetust Rootsis, Belgias ja Poolas. Need kolm kõnealust liikmesriiki on rakendanud andmekaitse põhimäärused, mis seisavad kahe tuhande kaheksanda aasta otsuses number viisteist ja selle kuuendas lõikes ning Prümmides otsuse kohaselt on see väga olulise tähtsusega, et automatiseeritud andmevahetust üldse läbi viia ja eelkõige just, et viia läbi automatiseeritud andmevahetust sõrmejälgede osas. ülalnimetatud otsuse artikkel kakskümmend näeb ette, et hindamisaruanne tuleb and-, koostada liikmesriigi poolt vastatud küsimustiku põhjal ja siis peab toimuma äh, hindamisvisiit ja samuti katsevisiit kolme kõnealuse liikmesriigi hindamisvisiidid on e- ja nende tulemused on esitatud hindamiseks vastavale töörühmale ja riikide üldine hindamise aruanne on esitatud nõukogule ning nõukogu otsustas kõigil kolmel juhul, et kõik need kolm liikmesriiki on andmekaitse põhi, põhi mõtteid, mis seisavad kaks tuhat kahe, kahe tuhande kaheksanda aasta Äh, seaduses täielikult täitnud ning seetõttu kahe tuhande kolm viieteistkümnenda aasta kahekümne kolmandal juulil esitas nõukogu need otsused parlamendile konsulteerimiseks ja Euroopa Parlamendiga konsulteerimine on vajalik vastavalt kohtupretsedentsi õigusele. samas äh, küsimuses palus ka nõukogu, et parlament oma seisukoha kolme kuu jooksul helistaks, esitaks, võttes arvesse piiriülese politsei koostöö vajadust, eriti mis puudutab terrorismivastast võitlust ja piiriülest kuritegevust, oleks nõukogu äärmiselt tänulik, kui äh, parlament esitaks oma arvamuse nii ruttu kui võimalik, et me saaksime edasi liikuda selle väga olulise rakendusse otsuse vastuvõtmise juurde nõukogus ja et me teeksime seda nii kiiresti kui vähegi võimalik suur-. aitäh. kahekümne teisel, kahekümne kolmandal septembril seda arutatakse ja kakskümmend üheksa september on muudatusettepaneku tähtaeg, kahekümne kuuendal oktoobril on täiskogus hääletamine. ja kolleegid, nüüd punkt kolmkümmend ja see on siin Timothy Kirkhopi raporti projekti tutvustus, te näete, et me väga kiiresti liigume edasi. niisiis nõukogu esindaja teeb siis ülevaate Ähm, otsus, mis puudutab liikmesriikide määratud ametiasutuste Europoli juurdepääsu ja viisainfosüsteemile terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise arvestamise uurimise eesmärkidel. ja peale seda siis võtab sõna raportöör ja teeb äh, lühikese tutvustuse oma raportist ja veel kord äh,, härra nõukogu esindaja, teil on võimalus, nii et äh, te saite väga hästi ennem hakkama ka selle rutuga aitäh veel kord, härra esimees kahe tuhande kaheksandal aastal nõukogu võttis vastu otsuse, mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste Europoli juurdepääsu viisa infosüsteemile. see on siis nimetatud viis otsus ja artikkel kaheksateist äh, täpsustab, et äh, see Ähm, jõustub ähm, kuupäevast, mille määrab nõukogu, kui komisjon on nõukogu teavitanud, et see kahe tuhande kaheksanda määrus on jõustunud ja on täielikult äh, kohalduv. ja komisjon edastas sellise teate nõukogule kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ning sellel alusel kahekümne teisel juunil kaks tuhat kolmteist nõukogu võttis vastu otsuse, mis siis ka määras kindlaks selle kohaldamise kuupäeva ja kinnitades, et see äh, rakendub esimesest septembrist kaks tuhat kolmteist. kuusteist september kaks tuhat viisteist Euroopa Kohus otsustas, et enne kui otsus vastu võetakse, nõukogu peab ka konsulteerima seda küsimust Euroopa Parlamendiga nii nagu on ära toodud artiklis kolmkümmend üheksa lõige üks Euroopa Liidu toimimise lepingus ja seetõttu see otsus tühistati mitte sisulistes põhjustel, vaid just menetluslike vigade tõttu. nimelt, et Euroopa Parlamenti enne selle otsuse vastuvõtmist ei konsulteeritud. sellegipoolest nüüd on otsustatud, et selle otsuse õiguslikud mõjud äh, kehtivad, kuni asendusrakendusotsus äh, jõustuma hakkab ning selleks, et võtta meetmeid, et olla kooskõlas kohtuotsusega, siis me oleme VIS otsuse kuupäeva kohaldamist äh, kohandanud ja oleme seetõttu ka selle otsuse konsulteerimiseks Euroopa Parlamendile ning see otsus ei puuduta äh, sisuliselt viisotsuse sisu ega ei puuduta ka neid modaalsusi, mis puudutab juurdepääsu viissüsteemile, vaid puudutab lihtsalt konsulteerimise fakti. ning sisu poolt see on äh, identne tühistatud otsusega, nimelt äh, see jõustumise päev on ikkagi esimene september kaks tuhat kolmteist ja juurdepääs viissüsteemile on oluline terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel ning äh, seoses äh, selle nõukogu otsuse tühistamisega igasugused õiguslikud takistused tuleks ähm, vältida ja seetõttu nõukogu palub, et Euroopa Parlament oma otsuse ka langetaks kolme kuu jooksul ja see võimaldaks meil äh, edasi minna rakendusotsuse rak-, jõustamisega ilma edasiste viivitustega, aitäh! aitäh, vabandust, et ma teid niimoodi pidin tagant kiirustama nüüd äh, Timothy Kirkop, äh, meie raportöör, tal on sõna. jah, härra esimees, ma olen äh, täiesti ähm, harjunud sellega, et meil selline rutt taga on, ma saan aru, et me peame siin hääldama hakkama. nüüd, see on äärmiselt oluline, et menetluslikud ähm, vead kõrvaldatakse, ma teen väga lühidalt, et seoses selle äh, meetme, selle meetme vastuvõtmine äärmiselt oluline, sellepärast meil on vaja liikmesriikide vahel teabevahetuse säilitada, see on äärmiselt oluline nii kuritegevuse, terrorismi vastases võitluses ja me oleme siin komisjonis tihti Euroopa erinevaid meetmeid rakendanud ja oluline on ka rõhutada, et see komisjon on ka äh, Äh, soovinud, et olemasolevaid vahendeid hinnatakse selles valdkonnas, et selgitada välja ka võimalikud lüngad ja Euroopa Parlament soovib olla täielikult informeeritud. ja tähtajad on väga kiired, muudatusettepaneku tähtaeg on kakskümmend seitse september, siis muudatusettepanekud vaadatakse läbi esimesel oktoobril ja täiskogus hääletus on neljateistkümnendal oktoobril, see tähtaeg on, tähtajad on väga äh, Äh, tihedat äh, nõukogu äh, soovil, nii et ma soovisin lihtsalt selle teemaga võimalikult kiiresti minna, edasi minna, sest meil on tõesti vähe aega, seetõttu ka nii lühidalt. aitäh, Timotsi, suur tänu, siis saame ka lõpetada selle teema arutelu. nüüd kolleegid, meil toimub ka kiire elektrooniline hääletus, nii et ma loodan, et kõigil on hääletuskaardid kaasas ja kas kõigil on hääletuskaardid kaasas, kontrollin. selge. Läheme siis hääletuse juurde. kõigepealt hetkeks peame siiski pausi tegema. niisiis, arvamuse projekt see puudutab paindlikkuse instrumendi kasutusele võtmist ajutiste meetmete võtmiseks rahvusvahelise kaitse valdkonnas, et toetada Itaaliat ja Kreekat, nii et äh, siin on Peeter Niidermüller on äh, raportööriks, puudutab see eelarvet. kõigepealt kompromiss A või ma ootan veel ühe hetke. et ma ei soovi, et siin, äh, siin keegi viga saaks. kas kõik on valmis? ma ei saa aru, ma ei tea, miks ma juba erapooletu olen, aga nii, kolleegid, ärge veel hääletage, palun. ma ei tea, mis siin juhtus praegu. kolleegid, alustame hääletusega, kompromiss A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. teine osa kompromissi aasta hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud ilmselgelt ja õnnitlused Piitrile. kolleegid, meil on nüüd veel üks hääletus äh, suulise küsimuse osas ja see puudutab äh, antisemitismi, vihakõnet ja islamofoobiat, nii et elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja ilmselgelt vastu võetud. aitäh, kolleegid, teile, teile abi eest ja nüüd on hääletus lõppenud. Thank you very much.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 kolleegid, meil on veel oluline punkt päevakorras kolmkümmend üks, nii et kui te peate lahkuma ruumist, siis tehke seda kiiresti, palun kolleegid, meil on mõningad ajalised piirangud, nii et alustame kohe punktiga kolmkümmend üks, see on Euroopa Liidu ja USA vaheline õiguskaitse eesmärgil edastatavate töödeldavate isikuandmete kaitseleping, nimetatud ähm, raamleping nii et eh, see on vägagi detailne teema, nii et eh, palun, kes ei osale selles arutelus, eh, lahkuge kiiresti ruumist, et me saaksime selle teemaga kiiresti edasi minna. ja Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraati mm, esindaja on siin kohal, kes meile seda kokkulepet tutvustab ja ta teeb meile siis lühikese sissejuhatuse ja nagu te teate, siis märtsikuus kaks tuhat üksteist on seda kokkulepet äh, arutatud ja ja see läbirääkijad parafeerisid selle seitsmendal septembril kaks tuhat viisteist ja nüüd siis me saamegi teada, millised on edasised sammud ning peale komisjoni esindajat saab äh, kolleeg Albrecht, raportöör sõna ja siis ülejäänud kolleegid, nii et äh, kui te natuke vaiksemad oleksite, siis ma saaksin anda sõna pealäbirääkijale ähm, kolleeg Michule. kõik kohe jäid vait, kui teie siia kohale jõudsite. nii et kolleegid, kõik on nüüd kohtadele asunud, kas te olete valmis? tere tulemast! soojad tervitused teile! ma olen alati soovinud, et me saaksime oma külalisi ikkagi korralikult tervitada, nii et vabandust äh, selle mitte väga viisaka tervituse eest, nii et olete valmis oma esitluse, esitlust tegema, võtke vett. aitäh. Äh, jah, ma jooksin tõesti, ma ütlesin kolleegidele, et miks me ei või liftiga minna, aga nemad ütlesid mulle, et sa pead ikka natuke jooksma ka. seega niisugusel põhjusel ma siis jäin nüüd hiljaks, aga igal juhul auväärt parlamendiliikmed, mul on väga hea meel teiega koos siin täna viibida. ma arvan, et me kohtusime viimati juulis, kuskil juuli lõpupoole. kolleegid, see on üsna keeruline punkt. ja paljud liikmed on sellest väga huvitatud, seega kui te ei taha osa võtta ja aga siis lahkuge, aga kui te, kui te olete siin, siis olge kenad ja kuulake. niisiis, palun istuge kõik oma kohtadele ja hakkame siis peale. niisiis, me kohtusime juulis ja siis ma andsin teile ülevaate sellest, kus kohta me selleks ajaks olime jõudnud ja samuti ma teavitasin teid asjaolust et see punkt, mis jäi lahtiseks, oli tol hetkel keeli käsitlev punkt ja nagu ma teile ka eelmisel nädalal rääkisin, enne kui me äh, Luksemburgi läksime, oli keeleküsimus äh, viimase hetkeni küsimus, mis tekitas meile probleemi, sellepärast et me ei leidnud mingit võimalust kokkuleppeks, aga lõpuks me selle saime lahendatud, pärast seletan, kuidas ja me äh, eelmisel, eelmisel nädalal Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide justiits- ja siseasjade vanemametnike kohtumisel sõlmisime kokkuleppe. ma saan aru ka, et olete saanud selle teksti, et te saite selle juba eile äh, niisugusel kujul, nagu ta lõpuks oli ja enne kui ma hakkan selle viimase läbirääkimiste hulga üksikasjadesse laskma tahaksin ma teile öelda. ma olen juba varemgi teile öelnud, et ma usun, et see algatus on väga olulise tähtsusega Euroopa Liidu andmekaitse subjektide kaitsmise seisukohast lähtudes. esimest korda on meil olemas Atlandi-ülene raamistik, mis sisaldab kaitsemeetmeid ja turvameetmeid ja mis puudutab kõikide kriminaalõiguse valdkondadega seonduvaid andmevahetusi. lisaks ja mida ma tahan eriti toonitada, on tegemist üldise andmekaitselepinguga, erinevalt teistest lepingutest, mis politsei ja õigusvaldkonnas on andmekaitse osas kokku lepitud, siis see praegune kokkulepe, niinimetatud vihmavari kokkulepe või umbrella kokkulepe, pöörab tähelepanu konkreetselt ainult indiviidide kaitsemeetmetele ja nende õigustele. nagu te teate ja nagu me oleme ka juba varem arutanud enamik äh, üle, üle andmeedastus andmeedastust on siis reguleeritud kas kahepoolsete seadustega või siseriiklike seadustega ja sisaldavad väga vähe või üldse mitte andmekaitsesättest. alates sellest hetkest, kui uus kokkulepe jõustub, täiendab see vihmavari kokkulepe olemasolevat õiguslikku alust, näiteks ta täiendab Euroopa Liidu ja meie Ühendriikide ja meie liikmesriikide vahelist vahelisi kokkuleppeid ja niisuguste lepingute puhul, kus puuduvad kaitsemeetmed, lisab, lisab vihmavari kokkulepe just nimelt need kaitsemeetmed. mis puudutab nüüd tulevasi kokkuleppeid, siis vihmavari on nagu teataval määral äh, võrdlusalus või kaitse turvavõrk, mis on olemas ja millest allapoole ei tohi mingisugused kaitsemeetmed minna. see on väga olulise tähtsusega garantii tulevikuks ja samuti sätestab ta selle, et tulevikus tuleb ei tule enam eh, igal konkreetsel juhul algusest peale kõiki turva- ja kaitsemeetmeid läbi rääkida. alus selleks on olemas. Eh, see on siis nagu tulevikku vaatava vaatavast perspektiivist lähtudes. ma arvan, et ma olen põhiasjad teile selgeks teinud, kui ma nüüd räägin sellest lepingust ja selle tähtsusest. nüüd ma hakkan rääkima elementidest, mis on kasulikud meie kodanikele ja need elemendid on olulised ka siis, kui me puudutame olemasoleva andmekaitsereformi ja vihmavari kokkuleppe vahelist seost. ma tean, et see on teie jaoks väga oluliselt täht-, tähtsusega teema. tulevase politseidirektiivi alusel on andmeedastus võimalik ainult niisugusel juhul, kui on olemas vastavad kaitsevahendid ja kui neid kasutatakse vastavalt õiguslikult siduvale dokumendile, näiteks rahvusvahelisele lep lepingule. kuid nagu ma just nimetasin, enamik olemasolevatest lepingutest niisuguseid kaitsemeetmeid ei sisalda. vihmavari kokkuleppe rolliks on täita kõik need lüngad, kus praegusel hetkel kaitsemeetmeid ei ole, seega on see võtmetähtsusega kokkulepe ja kogu läbirääkimiste jooksul pööras ka komisjon väga konkreetselt pidevalt tähelepanu sellele, et andmekaitsereform ja vihmavari kokkuleppe tekst oleksid omavahel kooskõlas esimest korda rahva rahvusvaheliste lepingute ajaloos kasutasime me Euroopa Liidu andmekaitse lepingute sõnastust, kõiki neid sõnu, mis sisalduvad Euroopa andmekaitse määruses. samuti me sätestasime kaitsemeetmed ja piirangud, andmete kinnipidamist, siis pidamine, siis tundlik andmete kaitse ja nii edasi. mõned kokkulepitud artiklitest, näiteks nagu andmekaitsereeglite rikkumine, isegi eeldavad, et praeguses Euroopa Liidu andmekaitseseadustikus mõned konkreetsed olulised sätted puuduvad ja teisisõnu, see tähendab seda, et vihmavari kokkulepe on, aitab anda olulisema sisu Atlandi-üleses kontekstis Euroopa Liidu andmekaitsereeglitele. sellepärast me olemegi nõudnud niivõrd, et need teemad arut, läbi arutataks ja oma Ühendriikide partneritega oleme me arutanud nii sisulisest kui ka formu, vormilisest küljest ne, ja kuna me seda nii põhjalikult tegime, siis need läbirääkimised kestsidki pea neli aastat. lubage mul veel lisada, et nii, et sellega me kehtestasime pretsedendi nii rahvusvahelisel tasandil, millega saab reguleerida ka muid valdkondi Euroopa Liidu ja Ühendriikide vahelistes suheldes, suhetes, kuid äh, vihmavari sead-, kokkulepe läheb ka kaugemale andmekaitse küsi-, küsimustest, sellepärast et ta puudutab ka näiteks seda, kuidas andmeid töödeldakse siis, kui andmed on edastatud näiteks Euroopa Liidu poolt Ühendriikidele. ja nüüd ma tahaksin väga lühidalt puudutada eh, suviseid viimaseid läbirääkimisi ja nimelt viimane probleem siis oli keele küsimus. Te ilmselt kõik mäletate, et Ühendriigid eh, ütlesid, et kuna meil on kakskümmend neli ametlikku keelt Euroopas, siis kõikide nende kinnitamine on ikkagi ajaliselt ja ressursside kasutuselt liiga mahukas ja liiga keerukas ja neile ka tundus, et nii paljude autentsete versioonide omandamine om,, omamine võib kaasa tuua õiguslikke valestimõistmisi ja liiga palju diskussioone. loomulikult nemad nimetasid ka äh, mitte kokkulangevuse tekkimist, mis on varasematel juhtudel tekkinud Euroopa Liidu ja Ühendriikide vahelistes suhetes. samas me jäime ikkagi enda juurde, et võttes arvesse vihmavari kokkuleppe iseloomu, mis on ikkagi niisugune kokkulepe, mis võtab arvesse absoluutselt kõikide indiviidide õigusi ja mida hakatakse eelkõige ikkagi riiklike õiguskaitseametite poolt ellu rakendama, siis nii meie kodanikud kui ka riiklikud vastavad ametkonnad peavad olema suutelised seda seda teksti lugema ja seda hindama ja nad peavad saama seda teha oma emakeeles. lõpuks leiti lahendus ja see lahendus näeb ette, et et kokkulepe kirjutatakse alla inglise keeles, inglise keeles me pidasime ka läbirääkimisi ja pärast kokkuleppe allakirjutamist koostab Euroopa Liit kõikides teistes Euroopa Liidu ametlikes keeltes eh, sama versiooni ning diplomaatiliste nootide vahetamisel Ameerika Ühendriikidega on võimalik kinnitada ka see autentne versioon ja lõpetuseks, kui erinevate kinnitatud keeleliste versioonide vahel tekivad mingid lahkarvamused, siis on alati jääb alati prevaleerivaks inglisekeelne tekst, sellepärast et inglise keeles see leping sõlmiti ja inglise keelt kasutatakse ka kõikides teistes rahvusvahelistes kokkulepetes. niisugune lahendus jätab alles võimaluse, et meil saab olla autent, autentne versioon sellest lepingust pärast allakirjutamist kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes. ja nüüd ma arvan, et heidame korraks pilgu tulevikku. eelmisel nädalal me parafeerisime selle äh, lepingu Luksemburgis, aga me ütlesime ka ameeriklastele, et me ei saa liikuda allakirjutamisele sammugi lähemale, enne kui äh, Ühendriikide kongressis võetakse äh, vastu õiguskaitseseadus. niisuguse tähelepaneku tegi ka meie vastava valdkonna volinik ning Luksemburgis ütlesid meie Ühendriigi partnerid, et äh, et ilmselt annab see protsess hoogu juurde õiguskaitselepingu vastuvõtmisele Ühendriikides ja tegemist on lootusega, et ilmselt see vast võetakse vastu lähema paari kuu jooksul. siiamaani on senat selle juba üsna hästi vastu võtnud. samasuguse sõnumi saime ka eile, seda me lugesime mõningatest Euroopa E-, Ameerika Ühendriikides avaldatud artiklitest, aga samas oleksime me ka teile väga tänulikud, kui te kasutaksite oma sidemeid kongressis ja ütleksite, kui olulise tähtsusega on selle seaduse vastuvõtmine, sest et see aitab ka suuresti kaasa õiguskaitseorganite vahelisele koostööle. kui see seaduseelnõu saab vastu võetud, siis on Euroopa ühend, Euroopa Liidu kodanikud esimest korda niisuguses olukorras, et nad saavad vihmavari seadusest kiirelt välja lugeda, missugused miinimumkaitsevahendid ja meetmed on neile ette nähtud, juhul kui nad vahetavad andmeid Ameerika Ühendriikidega ja igasugune isikuandmete ebaseaduslik avaldamine on edaspidi siis äh, karistatav ja Euroopa Liidu kodanik võib äh, sellega minna ka Ühendriikide kohtusse. siiamaani kehtis see ainult Ameerika Ühendriikide kodanikele, kes tulevad Euroopa Liitu, kuid Euroopa Liidu kodanikud, kes lähevad Ameerikasse, nendele see varem ei kehtinud. mina usun, et see kokkulepe, kui see lõpuks alla kirjutatakse, koos nimetatud seaduseelnõugu, nõuga on tegelikult väga oluline saavutus Euroopa Liidu kodanike privaatsuse ja õiguste kaitsel ning samuti aitab see taastada usaldust Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel liikuvate andmevoogude osas. suur tänu teile mind kuulamast ja suur tänu, et te võimaldasite mul endale selgitada äh, läbirääkimiste kulgu ma vaat-, ootan suure huviga võimalust teie küsimustele vastata, aga ma tänan teid veel ükskord väga siiralt toetuse eest kogu selle menetluse ajal ja samuti ma tänan teid innustamast meid sellega tegelema ja ma veel kord panen teile südamele, et te kasutaksite oma kontakte Ameerika Ühendriikide Kongressis ja mõjutaksite neid, et see seaduseelnõu tuleb kindlasti vastu võtta suur- okay.. suur tänu. aitäh Eh, kõigepealt meie raportöör siis. aitäh! kõigepealt ma sooviksin eh, tänada komisjoni selle info eest ja eelkõige proua Mikud tehtud töö eest, selle eest, et nad on selle vihmavarjulepingu ja katuslepingu raamlepinguga läbirääkimistega lõpuni jõudnud, nii et kui me vaatame aastate taha, kui see, need läbirääkimised äh, alguse said ja kui siis ei olnud sugugi mitte selge, et mõningad teemad, mille osas eesmärkideni ja tulemusteni on jõudnud läbirääkimiste ajal, et nendeni üldse ei jõutakse, et selline tulemus oleks isegi teoreetiliselt võimalus ja nüüd on vähemalt mingisugune võimaluski, et, et saavutatakse need hiigelsuured sammud, näiteks mis puudutab seda õiguskaitset Euroopa Liidu äh, kodanikele, kes ei ole USA residendid, et nad saavad sellise õiguse USA õiguse alusel, mis puudutab ka seda privaatsus er, äh, eraelu äh, kaitseseadust ja ka teisi küsimusi, mis puudutavad siis õiguskaitse raames isikuandmete edastamist Euroopa Liidust USA-sse. nüüd läbirääkimiste ajal ja ka enne seda Euroopa Parlamendil olid ka omad nõudmised, me oleme ka edastanud need teile ja õiguskaitse edasikaebamise õigus oli ka üks võtmetähtsusega küsimusi ja suurema osa need meie nõudmetest, ähm, nõudmistest on ka vastuse leidnud näema tekstist ja ma ütleksin, et kui ma vaatan seda teksti, siis eh, siin on tegu kokkuleppega, mis eh, viib, on mitu olulist sammu edasi astunud, eh, sellegipoolest mm, ma ei hakka ette ruttama Euroopa Parlamendis aset leidvuste aruteludest ja milliste tulemusteni meie jõuame, me kindlasti ka räägime seda variraportööridega ja ootame ära ka nende läbirääkimiste lõpptulemuse ja vaatame ära ka selle teksti, mis meieni jõuab, nii et äh, see on ja on väga hea, et kõik, kes soovivad tekstiga tutvuda, et see tekst on ka olemas nüüd, ma arvan, et äh, see muudab äh, kõikidele palju lihtsamaks ka ise hinnata, et millised oleksid need eelised, mis sellest lepingust tulevad ja mul oleks ka üks küsimus, mis on seotud kahe tingimusega äh, sellise lepingu vastuvõtmiseks. kõigepealt üks tingimus, seda te juba ise kirjeldasite, nimelt et USA kongress, kes on meie vastaspooleks, äh, ähm, võtaks vastu selle õiguskaitse äh, seaduse või siis seaduse, mis näeks ette edasikaebamise õiguse ähm, USA-s selleks, et kaitsta Euroopa Liidu kodanike õigusi, kes ei ole USA resident, need, see on kõige olulisemaks eeltingimuseks. ja me võime öelda, et äh, ilma selle seaduseta see, sellel lepingul ei ole mõtet ja kindlasti see koja, siinne koda sellele heakskiitu anda. nii et me peaksime ka oma USA partneritele saatma sõnumi, et äh, see ongi see, milles see kokkulepe seisneb. ja nüüd teine küsimus. et ma küll ei saa ise sellele ainult üksinda sellele vastata, aga kui on äh, vastuolusid, siis see ei peaks kuidagi õnnestama olemasolevat andmekaitseõigust, mis meil praegu Euroopa Liidus kehtib. sest äh, seda on äh, juba kaua arutatud, kas äh, see nii on või ei ole, kas ma näen, et komisjoni seisukoht on selge, et see kuidagi ei mõjuta Euroopa Liidu õigust. et, et see on lihtsalt lisatagatised olemasolevatele kokkulepetele või ka tulevastele kokkulepetele, mis meil on teabevahetuse osas Euroopa Liidu ja liikmesriikide ja USA vahel raportöörina ma leian, et, et meie jaoks, parlamendiliikmete jaoks oleks kõige parem ähm, ametlikult küsida ja, ja kasutada ka aega, sellepärast et USA peab ka selle esimese tingimuse veel täitma, et me peaksime oma õigustalituselt küsima nendepoolset analüüsi hinnangut selle, et kui see leping kuidagi, et kas see leping kuidagi mõjutab meie õigust või kas see, nagu te ütlesite, kus see sõna oligi, mida te mainisite, või täiendab olemasolevat, olemasolevaid lepinguid, mis meil on. ja seetõttu see võiks olla ka praegu juba üheks palveks, mille ma sooviksin edastada ka koordinaatoritele, ka esimehele et äh, andke meile roheline tuli, et me saaksime sellise küsimuse esitada õigustalitusele, sellepärast et see looks ka õigusliku kindluse kõikidele meile, kes me peaksime sellel alusel otsustama ka selle poliitilise küsimuse mm, osas ja see poliitiline küsimus on, et kas see leping äh, loob rohkem eeliseid ja kuidas see on kooskõlas ka meie poliitiliste nõudmistega ning kui need kaks tingimust on täidetud, siis vaadates seda teksti, ma näen, et ähm, siin on tõesti võrdväärsust tagatud, et mõlemad saavad kasu sellest, nii et kui need mõlemad tingimused on täidetud, siis ma arvan, et see on võimaluseks ka Atlandi üleste siduvate andmekaitse õigusalaste standardite loomiseks, see puudutaks siis mitte ainult õiguskaitse valdkonda, vaid, vaid ka erasektorit ja siin, sinnapoole ka me vägagi, ja seetõttu me väga tähelepanelikuga vaatame, et mida selles valdkonnas läbi räägitakse, on see jutumärkides, sest tegelikult läbirääkimisi praegu nagu ei, ei toimu, et, et praegu on tegu ainult otsusega, et mida komisjon saab ise läbi vaadata või mitte ja peab siis seda põhjendama ka Ähm, kohtuasutustele, nii et see oleks nagu esimene samm, aga aga sellegipoolest ma praegu veel lõplikku seisukohta välja ei too, sellepärast et me peaksime ära ootama ka vastavad uuringud, nende tulemused ja sooviksin ka ära oodata õigustalituse analüüsi ja sooviksin siis siinkohal juba esitada vastava taotluse õigustalitusele aitäh, Jan ja Sofi! aitäh! kõigepealt me saime selle dokumendi vist eelmisel õhtul, siis ma arvan, et meil on natukene rohkem aega selleks, et seda teksti, tekstiga tutvuda detailsemalt. aga ma sooviksin alustada mm, öeldes, et äh, ma täielikult toetan Janni taotlust, nimelt et õigustalitusel saa-, tuleks saata nendepoolne analüüs, sest nagu kõik teavad, äh, siis ma olen äh, arvututel kordadel soovinud komisjoni õiguslikku hinnangut selle kohta, et kuidas see leping on seotud ka eraelu kaitse õigusaktidega, mida me praegu vastu võtame ja ja komisjon vastas mulle, et tegu on konfidentsiaalse dokumendiga, aga puudutab mitte ainult mind, vaid ka Euroopa Liidu kodanikke, kellel on õigus teada, milline on selle dokumendi staatus. ja kui ma vaatan seda teksti, siis ma tõesti heitsin kiire pilgu sellele, siis ilmselgelt see kaitse, mida siin pakutakse, on palju madalama tasemega ka kui andmekaitseõiguses, äh, mida me praegu arutame ja mille me loodetavasti ka peatselt vastu võtame. ja samaaegselt, kui see on tõsi, mida proua Michu ütles, et see täidab ainult lünki, mis on olemas Euroopa Liidu andmekaitseõiguse MLATS-i ja sektoriaalsete kokkulepete vahel, siis see on ju väga hea, sellepärast et isegi kui tegu on madala kaitsetasemega, on see ikka parem kui nulltase. aga ma võiksin olla täiesti kindel, enne kui me asume seda hääletama, et ei ole mingit ohtu, et see kokkulepe oleks kuidagi olulisem kui andmekaitseseadus ja määrus et see kuidagi vastuolus ja, ja ausalt öelda ma ei ole saanud mingit äh, veenvat vastust, sest ausalt öelda, kui ma seda teksti loen ja kujutage ette, et ma olen tavaline kodanik ja mul on ähm, mul on kaebus, ma pöördun kohtu poole, siis äh, mis alusel ma oma kaebuse esitan, kas äh, see on siis andmekaitse direktiivi alusel, see tulevase direktiivi alusel, või saab see olema selle kokkuleppe alusel, et kui nende kahe teksti vahel on vastuolu, konflikt, siis kumb neist on äh, kumb neist on äh, prioriteetsem, nii et meil on vaja sellist äh, kindlat äh, vastust ja kui meil ei ole seda vastust ja kui me saame teada, et sellel kokkuleppel on, on ülimuslik meie direktiivi suhtes, siis me oleme probleemide ees, nii et ma sooviksin tõesti saada õigustalitluselt ka nendepoolset hinnangut, aitäh. aitäh, Aksel, palun. aitäh aitäh selle kokkuleppe ähm, tutvustuse eest ja ma pean ka ausalt üt-, ausalt öelda ütlema, et ma olen päris äh, rahul sellega, et me oleme jõudnud nii kaugele, nagu me jõudnud oleme ja et ma olen ka sisulise poolega äh, rahul, nimelt et Euroopa Liidu kodanikel on ka võimalus asi kohtu poole pöörduda USA-s. nüüd, mis puudutab seda analüüsi hinnangut, siis ma olen natukene tagasihoidlik, sellepärast et ma olen esialgu seisukohal, et, et sõltub ikkagi sellest, mida siin lepingu osapooled tegelikult soovivad saavutada ja seetõttu äh, see tahe peab ka õiguslikult dokumenteeritud saama, et loomulikult mul ei ole midagi õigusanalüüside vastu, aga võib-olla me võiksime äh, ka mm, kohtu poole pöörduda, et nad vastava meetme või hinnangu annaksid. kahjuks ei kuulnud kommentaari proua Sofi Entveldi poolt, aga ikkagi võiks siis natukene uurida seda asja. ma saan aru, et see raamleping põhimõtteliselt need endised kokkulepped, mis meil on olnud, PNR, TFTP ja kõik muud, et äh, neid neid täiendatakse nüüd selle uue kokkuleppega, uute nende eeskirjadega, et lihtsalt öelge mulle, kas ma olen õigesti või valesti aru saanud, et see oleks väga hea. kaks-kolm see, selgitavat küsimust veel. definitsioonide osas on meil kirjas parties. selle kokkuleppe osapooled on Euroopa Liit ja USA. kas sellega on mõeldud puudutab äh, juriidilisi isikuid äh, või ka siis juurde kuuluvaid liikmesriike, sellepärast et juurde, liikmesriigid on veel eraldi defineeritud ja seetõttu, et kui ainult Euroopa Liit peaks tegelema sellega või tagama sellega, et meil on olemas ka selline õiguslik arhitektuur äh, kõikide nende küsimuste jaoks, et kas sellega kaasneb siis ka vastav õigusakt ja peale selle, seal on artiklis üheksateist kirjas, et Euroopa Liidu kodanikud, see tähendab siis minu jaoks, tähendab see kõiki inimesi, kes meie juures elavad ja ei ole liikmesriigi kodanikud, siis nema, nendel ei ole neid samu võimalusi kui Euroopa Liidu kodanikel. lihtsalt selline äh, täpsustav küsimus ja veel üks küsimus, et kui USA selle õigusakti, mida nad peaksid rakendama, nad neid ei rakenda, kas siis see kokkulepe siin veel sõnastatakse ümber või see isegi ei jõustu või siis peaks hakkama läbirääkimisi uuesti alustama? nii et need on need küsimused, mis mul on tekkinud ja ehk oleks võimalus teil täna no, neile vastata. aga kui see täna ei jõua, siis äh, ka hilisemate vastuste eest oleksin äh, tänulik. aitäh, Tšimotsi midagi on siin selle nimekirjaga lahti, ma ei tea. selge, tere. juristina äh, rääkides, äh, mul on alati hea meel, et äh, juristid saavad teha raha sellega, et nad oma hinnanguid koostavad, aga nende hinnangute nõudmise asemel juristidelt me võime olla õnnelikud selle üle, et meil on alati Sofi Intveldi arvamus olemas, nii et kuni meil on olemas tema arvamus, siis me võime olla rahul. ja ma olen väga rahul, rahul, siin on küsimusi muidugi ja Axel just hetk neid tagasi mainis, näiteks küsimus äh, puudutab seda puudutab seda õiguskaitseseaduse küsimust Euroopa Liidu kodanike jaoks, et ma loodan, et see seadus sujuvalt vastu võetakse ja ma sooviksin saada ka kinnitust, et et millised on need tõendid selle kohta, et see seadus vastu võetakse, sellepärast Axel ütles juba, et kui meil seda tagatist ei ole ja see on ka üks olulisemaid asju selles lepingus, siis sellisel juhul ma arvan, et me peaksime selle lepingu veel kord üle vaatama, sest sest ma loodan, et me ei peaks äh, seda asja rikkuma hakkama, et tõesti läbi rääkida on väga kaugele jõudnud, nii et vaatame, kui kaugele me sellega jõuame, aga vahepeal ma võin öelda, et, et, et tõepoolest ähm, me võime sellega rahul olla ja võime võib-olla arvamuse küsida Sofilt. aitäh ja nüüd Marju. aitäh. aitäh ma, mul on väga hea meel selle üle, mm, kuhu te jõudnud olete ja ma olen nõus ka sellega, et, et me peaksime õigustalituselt ähm, hinnangu küsima. ja ma loodan, et see abistab meid mõistmisel ja et me saaksime rahuliku meelega hääletusele minna. aga mina ei ole praegu öö, äh, väga rahulik, sellepärast kui ma vaatan seda õiguskaitsevahendite küsimust, siis et isegi, kui see kongressis kõik asjad sujuvad, siis minu koduriigis on, on väga palju alalisi elanikke, kellel on siseriikliku õiguse alusel kõik õigused tagatud ka mis puudutab igasugust õiguskaitset suhetes õiguskaitseasutustega, nemad on alalised elanikud äh,, alalised liikmed, aga nad ei ole kodanikud, nad ei ole Eesti kodanikud ja nad ei ole ka kolmanda riigi kodanikud, nad on äh, kodakondsuseta, riigita. nii et millised õigused siis neile kohalduvad, et kui meil on olemas see säte Euroopa Liidu kodanike kohta ja äh, ja meie õiguse äh, kohaselt neil on täpselt samad õigused kui Euroopa Liidu kodanikel, välja arvatud äh, siis see, et nad ei saa hääletada parlamendivalimistel. et kuidas me selle küsimuse lahendame? milline on teie seisukoht? kuidas seda küsimust lahendada? et vabandage, et ma enne siin koordinaatorite asja lahendasin, et ma päris ei kuulanud. nüüd Kornelia. aitäh! tegu on väga pika looga. no ma ei tea juba, kui mitu aastat me oleme selle kallal passinud. väga hea, et meil nüüd midagi laual on. ja mul on ka hea meel selle üle, et me saame seda nüüd öelda aga sellegipoolest on lahtised küsimused, sellepärast räägite õiguskaitsevahenditest, seda ma mainisid ka juba paljud, et mis saab nendest, kes ei ole USA ega Euroopa Liidu kodanik, aga sellegipoolest siin elavad, nii et see on tõesti väga tõsine küsimus. ja eh, siis mittediskrimineerimise küsimus ja sellega seonduv problemaatika, seda peab veel põhjalikult vaatama ja samuti äh, Äh, mis on seotud äh, nende erinevate vahenditega ja mida peab tegema selleks, kui soovitakse edasi kaevata mingit otsust õiguskaitsevahendeid, siis nii et seda poolt peab äh, veel põhjalikult kaaluma, me peame selleks aega võtma, sest see on äärmiselt oluline leping ja me ei tea täpselt veel, millised on selle tagajärjed ja me seetõttu ma sooviksin ka teada, mida see, milline mõju on sellel teistele lepingutele ja selleks, et kõik need lahtised küsimused ähm, selgitada, ma leian ka, et on vajalik ja see taotlus ka juba mitu korda esitati ja peaks nüüd selle otsusega langetama, et me peaksime õigustalitusele ähm, ähm, esitama ülesande, et nad vaataksid need küsimused läbi, vaataksid, kuidas see on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ja meie toetame siin raportööri taotlust täies mahus ja ma arvan, et me peaksime kiiresti tegutsema asuma, aitäh. aitäh, Monika, palun. kõigepealt eh, ma sooviksin eh, teid kogu südamest õnnitleda, sellepärast et eh, läbirääkimised selles valdkonnas ei ole lihtsad, vaid need on vägagi keerulised ja kui me õigustalitusele ähm, selle küsimuse esitame, siis äh, meil mingisuguseid kõhklusi ei ole selles osas, aga ma arvan, et komisjonis äh, samuti äh, on seda õiguslikku poolt väga põhjalikult uuritud, nii et seekord ma lihtsalt loodan, et ei, et kahel juristil ei ole jälle viis erinevat hinnangut, nii et, vaid et me ikkagi sellise ühise seisukohani jõuame ja ma loodan tõesti, et komisjon on väga põhjalikult seda arutanud ja seetõttu ma tõesti usaldan äh, komisjoni, kes on äh, tööd väga intensiivselt äh, teinud selle raamlepingu osas juba kaua ja põhjalikult äh, ja erinevate aspektide osas ja ka parlament on ju ka neid erinevaid aspekte arutanud. ma soovisin veel ajakava kohta küsida. milline näeb ajakava välja? ma lähtun sellest, et meie õiguslik hinnang peaks lähima aja jooksul tulema, et kui mingisuguseid küsimusi veel tekib, siis neid saaks ka kiiresti lahendada, aga see, mis siin praegu meie ees on ja nii nagu te ka ütlesite, siis ma leian, et, et see on vägagi mõistlik, väga hästi välja töötatud ja see on loomulikult täienduseks ka Euroopa, kehtivale Euroopa õigusele sooviksin veel rääkida nendest, kes ajutiselt äh, või alaliselt meie juures elavad, aga ei ole Euroopa Liidu kodanikud, need, et tavaliselt äh, neile äh, kehtivad need seadused, need seadused, mis on nende päritolu riigis suhetes USA-ga, nii et näiteks kes tuleb Venezuelast, äh, siis me ei saa ju, ähm, siis me ei saa ju äh, kuidagi üle võtta neid õigusi, mis on Venezuelal USA-ga, et välja arvatud siis, kui on, on pagulase staatusega isikuga, siis on juba teistsugused äh, eeskirjad, aga vastasel juhul vähemalt minu teada öö, ähm, kõik need äh, õigused kehtivad Euroopa Liidu kodanikele, välja arvatud kui tegu on äh, pagulasega, äh, siis kehtivad neile teised eeskirjad, sellepärast et neil on siis kaitsestaatus aga kui on tegu mõne kolmanda riigi kodanikuga, siis neile kehtivad ikkagi nende siseriiklikud eeskirjad. aga ma sooviksin teid ikkagi õnnitleda, sest siin on väga olulised elemendid sees ja, ja tõesti nende saavutatud tulemuste puhul sooviksin ka teid äh, õnnitleda, sest USA ei ole kindlasti läbirääkimiste osas kõige lihtsam partner, aga on no, mõningad äh, partnerid kes on veelgi keerulisemad, sellepärast et äh, neid üldsegi ei huvita Euroopa Liidu kodanike õigused ega Euroopa õigus, nii et meil on väga hea meel, et, et meil on nüüd lõpuks selline kokkuleppepartner, keda huvitavad ka Euroopa Liidu huvid ja õigused ja kodanike õigused. aitäh, meil on veel kaks sõnasoovijat, aga meil on äärmiselt oluline koordinaatorite kohtumine algamas kell kuus, nii et koordinaatorite kohtumine algab kell kuus. nii et Birgit ja Sofi palun tõesti väga lühidalt. ma võin teha väga lühidalt, mul on veel üks lisaküsimus, ütleb proua Sippel. et äh, kui, et tavaliselt, kui, kui me taotluse esitame õigustalutusele, et kas me siis äh, saame ka esitada lihtsalt oma küsimused äh, õigustalitused, ma ei hakka siis praegu neid esitama, vaid saadan need taotlusega õigustalutusele. aitäh, Birgit ja Sofi täpselt äh, sama peaaegu. ma sooviksin mainida veel seda, et et ma sooviksin preambulasse te-, äh, äh, lisataks lõiged, et, et tunnustades, et mõningad õigusaktid ja nii edasi, sest meil on vaja ka selle kohta selgitust, sest Aksel just ütles, et et, et vastuolu äh, retroaktiivselt äh, mõjutab ka TFT, PNR-i ja kõiki teisi, aga see peaks olema nagu vastuolu selles, äh, selle tekstiga, mis siin sissejuhatuses on, nii et ma ei tea, kuidas sellest äh, tekstist täpselt aru saada. proua Mišu. ja proua Komes, jah. ma toetan härra Albrechtit, et me ei oleks ju siin, kui ähm, kui parlamendi poolt ei oleks teid äh, survet avaldatud ja kui ei oleks ka teid toetatud, tõesti on väga hea läbi, läbirääkimiste tulemus. ja ma nõustun ka õigustalituse ähm, hinnangu küsimusega, aga aga ähm, mind paneb hämmastama see, et äh, kaks-kolm aastat tagasi oli Washingtonis nii suur vastuseis ja nüüd, mis meil laua peal on, see on tõesti väga suur edusamm, uskumatu edusamm minu ainus põhimure küsimus äh, ka selle õigustalituse hinnangu jaoks ja, ja võib-olla te juba saate ka täpsustada, proua Michon, et puudutab residentide küsimus, et näiteks mis puudutab Euroopa Liidu residente, kellel on samasugused õigused kodanikega ja mis puudutab siis ka Euroopa Liidu kodanikele eh, kohalduvaid eh, õigusi USA-s ja samuti see õiguskaitsealase seaduse eh, vastuvõtmine USA kongressis on äärmiselt oluline. nii et me lõpesime selle poliitilisel noodil, nii et palun, proua Michaud, üle anda sõna. ma üritan kõikidele punktidele vastata ma alustataksin proua Komešist ja ma soovisin, sooviksin teile öelda, et see surve, mida te avaldasite, mida te meile avaldasite komisjonile, aitas meil olla ka tugevad läbirääkimisteks, mitte et me ei oleks tugevad, me oleme väga tugevad, te olete seda näinud, ma usun, aga, aga aga me oleme me alati pidanud arvestama ka sellega, mida meie institutsioonid soovivad, et see on olnud meie suunisteks, et selleks, et saavutada seda, mida me soovime saavutada. nüüd eh, see eh, tingimus, mitu austatud liiget mainisid seda eh, seadust, et see on eeltingimuseks selle seaduse vastuvõtmine USA-s, et mitte mingit kokkulepet ei tule, kui seda seadust kongressis vastu ei võeta. ja seetõttu ma küsisin ja küsin ka edasi, äh, soovin teie toetust sellele. mis puudutab õigustalituse hinnangut, mida te soovite saada, siis meil ei ole sellega mingit probleemi sest äh, meie läbirääkijate meeskonnana, nagu te mõistate, äh, me ei astu sammugi, kui me ei ole saanud oma asutusesisest juriidilist ekspertiisi ja õnneks äh, mul on äh, väga palju suurepäraseid juriste minu meeskonnas. nii et me mitte ainult eelmisel aastal, kui ma läbirääkimisi juhtisin, vaid ka enne seda, kui minu eelkäija läbirääkimisi juhtis, siis me vaatasime läbi punkt punktilt äh, kõik küsimused ja see oli vahel väga valulik, väga keeruline äh, Äh, leida õige sõnastus äh, erinevatele küsimustele. mis puudutab ähm, kehtivaid ja tulevasi ähm, kokkuleppe, võtame näiteks PNR-i, seda on mainitud ka põhjenduspunktis PNR täidab, täiendab äh, see õiguskaitsevahendi seadus, see on see, mida me seal käsitleme ja see on ka see, äh, mida ma ütlesin selle kohta, et ka olemasolevad ähm, äh, seadused, kokkulepped saavad ähm, kasutada, et näiteks kui ka mingid lepingud, äh, aktid, mis on ka siin kojas vastu võetud, ei sisaldanud mõningaid sätteid, mis on katuslepingus, siis need ähm, olulised sätted kohalduvad ka nendele juba vastu võetud lepingutele ja see loomulikult puudutab ka äh, liikmesriike. nii et see puudutab siis äh, neid eeliseid, mis tulenevad sätetest. Need kohalduvad siis ka juba olemasolevatele lepingutele ja soovin veel kord korrata, et see katusleping ei ole iseenesest ei vaja õiguslikku alust ma toon ühe näite, et kui minu andmed, andmeid edastatakse USA-sse, siis need kogutakse ja töödeldakse minu siis koduriigi õiguse alusel ja Euroopa Liidu õiguste alusel ja siis need edastatakse katuselepingu alusel ja siis me oleme saavutanud ka äh, katuslepinguga mõningad äh, lisatagatised USA-s. nii et see, see on kaitsev, see on täiendav kaitse sellele, äh, millele ma varem viitasin. Euroopa Liit ja kodanikud siinkohal sooviksin öelda, et see on üks punktidest, mille osas me soovisime mõningaid järeleandmisi teha. Euroopa Liidu kodanikud et kogu kaitse, välja arvatud see äh, õiguskaitse, kõik muud tagatised selles lepingus kohalduvad kõigile. aga ma sooviksin teie tähelepanu pöörata ka sellele tõsiasjale, et kõik sätted sellesse lepingus välja arvatud õiguskaitsesätted on vägagi parandavad äh, kõiki neid sätteid ja me peame ka arvestama sellega, kus, kus me olime mõned aastad tagasi. mõned ka mainisid seda, et milline oli meie lähtepunkt ja kuhu me nüüd oleme jõudnud ajakava seaduse mm, õigusakti vastuvõtmise ajakava, ma ei tea, aga meile öeldi ja ma ka seda ka usun, et seda protsessi nüüd kiirendatakse, sest äh, partisan äh, akti to äh, USA-s toetatakse ja seega siis ka selle õigusakti vastuvõtmine peaks kiirenema jah, ma olen ka täiesti nõus ja see on ka üheks meie mureküsimuseks, et ma olen nõus härra Albrechtiga, kui ta ütleb, et et me peaksime tegema kõik selleks, et mitte õõnestada andmekaitseõiguse reforme, sest seal on mõningad äh, sätted olemas ja kui te olete koostanud oma analüüsi, siis et te jõuate meie seisukohale äh, lähemale et tegelikult selle kokkuleppega me anname ka sisu ähm, olemasolevatele äh, Euroopa Liidu õiguse sätetele. ja lõpetuseks sooviksin teid veel kord tänada ja ütleksin äh, teile ka, et me et äh, siin juba mainiti ka Safe Harborit, mille kallal ma ka olen tööd teinud, et me teeme USA-ga väga tihedat ja tõhusat tööd selleks, et jõuda ka selle safe harbori küsimuses tulemusteni, nagu volinik Jurova ütles samal päeval, kui tuli ka avaldus katuslepingusest, et lõpp, et me loodame, et peatselt me jõuame töödega lõpuni ja mida mina võin teile tagada, kinnitada pealäbirääkimine, on see, et mõlema teema osas selle katuslepingu või siis ka safe harbori küsimuses õiguskaitse valdkonnas. meie töö kommertsvaldkonnas, kaubandusvaldkonnas, siis iga safe harbori soovituse osas ja neid on kolmteist kokku, oli meie suuniseks põhimõte, mis tagab kõrge tasemega kaitse Euroopa Liidu äh, isikuandmetele, mis äh, tagab ka Euroopa Liidu äh, isikuandmete kaitse, kui see, need andmed edastatakse USA-sse. nii et need on need juhtnöörid, millest me lähtusime. ja sooviksin teid veel kord tänada kõikide kommentaaride eest, toetuse eest, küsimuste eest mis te meile esitasite ja ootan äh, huviga meie järgmist kohtumist. ja see tuleb loomulikult siis, kui te olete saanud oma äh, hinnangu ja kui me oleme siis saanud ka selle õigusakti, aitäh. suur tänu teile suurepärase raporti eest. kui raportöör soovib viim-, kui ei soovi viimast äh, kommentaari lisada, siis oleme lõpetanud. suur tänu osaluse eest, kallid kolleegid. kas keegi soovib midagi lisada, kui ei ole, siis järgmine äh, koosolek on kahekümne teisel septembril. ja nüüd algab meil koordinaatorite äh, kohtumine, mis oleks pidanud algama kell kaheksateist null null. nii et koordinaatorid, palun teid